ja väike viivitus äh, oli meie päevakavas, sellepärast et härra volinik unustas omad prillid maha. Äh, võtame seda lihtsalt nii, et ka volinik on inimene, laenas kellegi teise prillid. volinik tegi siin veel ühe nalja, aga ma ei hakka seda siin ümber rääkima, ütleb härra juhataja. igatahes äh, me saame aru, et äh, voliniku näol on tegemist inimesega ja ma ei, olles teiega solidaarne, siis ma ei pane ka endale prille pähe, loodetavasti läheb sellega kõik hästi. Dimitris Avramopoulos on härra volinik. Äh, kuulamiste ajal selgus, et meil on viis volinikku, aga tegemist on äh, rände siseküsimuste kodakondsuse volinikuga, täitsa meie teema ja ta ütles, et ta tuleb meie juurde tagasi niipea kui võimalik, ta on oma lubadusest kinni pidanud ning juhatajana ma saan öelda, et ta on olnud pidevalt äh, ühenduses, tema äh, ametnikud on olnud meiega pidevas ühenduses alates kuulamistest, tahtsin selle öelda kõva häälega välja. ta on uurinud äh, neid dokumente, millega meie tegeleme ja seda kuulamistest alates ta tuleb meie juurde täna, olles ette valmistunud hästi, teie muidugi olete mm, selle äh, osas kohtunikeks, aga eile, nii nagu ta ütleb teile kohe, oli meil kohtumine kõikide parlamendikomisjonide äh, juhtide ning äh, kõikide volinikega ning ta ütleb, et justiits, justiits ja siseküsimused, tema teema, meie teema on uue volinike kogu äh, peamine äh, prioriteet, temaatika, asepresident Timmermans ütles selle ka välja, et ränne ja teised teemad äh, on just võtmeküsimuseks andmekaitse sealhulgas, nii et ütleme tere volinik Avramopoulosele meie komisjoni ees esimest korda. ta räägib kümme kuni viisteist minutit sissejuhatuseks ja siis võtame me esimese küsimuste ringi koordinaatoritelt ja pärast seda kõikidelt äh, komisjoni liikmetelt. ma tahaksin öelda, et äh, tegemist ei ole voliniku ainukese sessiooniga meie ees, äh, nii et ma tean, et kindlasti tahate rääkida kõigest ja küsida kõike, aga palun rääkige just võtmeküsimustest, teemade ring on lai meil nii et rääkige täna ainult äh, peamisest äh, ja mitte kõigest. nii et kõige akuutsemad küsimused esitage täna, äh, et volinik tuleb meie ette ka tulevikus. et volinik, teil on sõna sissejuhatuseks sõnavõtuks ja siis avame küsimusteks ka võimaluse. suur tänu, härra juhataja kuna te tegite siin, äh, ütlesite välja inimeseks olemine või mitte inimeseks olemine, siis äh, selle komisjoni põhitemaatika ja loomus on see, et äh, siin on kõik inimesed. austatud liikmed, härra juhataja, ma tahan öelda kõigepealt, et mul on au olla siin teie ees ja mul on väga hea meel esimesed neli nädalat alates sellest, kui ma mm, oma tegevust alustasin, on olnud väga kiired eelmisel nädalal oli, olin ma esimest korda äh, täiskogul. Äh, võtmeküsimustes on minu äh, tegevus kõige olulisem ning me oleme teinud tööd järgmise aasta tööprogrammi kallal, nii et leida meie peamised võtmeküsimused ma viitan äh, oma kõnes äh, mõnedele asjadele, mis on juba tehtud. alustan rändeküsimustega. Äh, koos eesistujaga oli meil võimalik arvamusi vahetada eelmisel nädalal Strasbourgis ka sel samal teemal. ja ma tahaksin öelda tänusõnad kõigile teile väga viljaka ja konstruktiivse arutelu eest. eriti just rändevoogude surve Äh, ühtsete operatsioonide, äh, asüülitaotlejate ohutu sisenemise ning äh, tõhusa koostöö üle kolmandate riikidega. ma olen väga hoolega tähele pannud kõike, mida ütlesite. mis puudutab Vahemere rakkerühma kokkulepitud tegevuste elluviimist ning siseasjade nõukogu järeldusi oktoobrist tahaksin ma juhtida teie tähelepanu äh, tabelile, äh, tulemustabelile, mida teiega jagasime. ma arvan, et see ilmselt vastab enamikule teie küsimustest juba ette. ma tahan äh, seda tööd edasi teha ning ootan teie resolutsiooni eh, teksti pärast eh, eelmise nädalast arutelu. ma arvan, et meil on vaja teha tõhusamalt selleks, et eh, smuugeldajate kriminaalseid võrgustikke paljastada, sest nad rikuvad põhiõigusi ning ohustavad inimeste elusid. see on minu tegevusi, tegevuse üks prioriteete, et inimelusid tuleb kaitsta. selles osas on komisjon võtmas vastu äh, migrantide smuugeldamise äh, vastast tegevuskava, äh, võttes arvesse kõiki immigrante, hoolimata nende staatusest. see on meede, mida ma mainisin ka oma sõnavõtus põhiõiguste teemalisel konverentsil. me oleme juba algatanud mitmeid ettevõtmisi selleks, et äh, uurimistegevust ning äh, kurjategijate äh, süüdimõistmist kiirendada, sealhulgas koostöö Europoliga. aga kui me tahame tõepoolest jätkusuutlikuid ja tõhusaid lahendusi, siis peavad meie tegevused olema osa integreeritud lähenemisest, kus Euroopa Liidu tegevus oleks seotud kolmandate riikidega tõhustatud koostööga üks selge näide integreeritud lähenemiseks on äh, kartuuni protsess, mis eelmisel nädalal Roomas alguse sai. see protsess on väga hea näide, kuidas poliitilist dialoogi kolmandate riikidega äh, viia ellu äh, vastastikusel usaldusel põhinevat ning konkreetsetel projektidel põhinevat koostööd, mida toetavad ka finantsvahendid tegemist oli esimese äh, ümarlauaga, kus äh, päritolu, transiidi ja lõppsihtkoha riigid olid kohal selles protsessis finantseerime me esimesi projekte, mis toetavad äh, pagulasi ja äh, immigrante, kes on pärit Ida-Aafrika riikidest. Euroopa Liidu vahendeid on eraldatud ka selleks, et aidata toetada koostööd meie Aafrika partneritega, selleks, et võidelda Äh, inimkaubitsejate ja smugeldajate vastu. Äh, tahaksin teile ka teatada, et eelmise nädala kohtumised Roomas on olnud väga olulise poliitilise tähtsusega. mitte ainult sellepärast, et äh, meil õnnestus samade, sama äh, läbirääkimiste laua taha tuua riigid nagu Eritrea ja Etioopia, aga meil oli võimalus ka kuulata oma Aafrika partnerite arvamusi ja mõtteid mis puudutab legaalset äh, rännet, siis äh, ma tahan kõik anda selleks, et äh, regulaarse rände jaoks oleks Euroopa Liidu poliitika, see on minu üks prioriteete. rändepoliitika edukus on seotud majanduskasvu ning meie sotsiaalmudeli kaitsega nagu ma rõhutasin OECD konverentsil Pariisis legaalse rände teemadel mõned päevad tagasi, Äh, regulaarse rände äh, kampaaniad äh, on üks vastulöök. Need tegelikult muudavad ebakindlaks migrantide olukorra, kes tegelikult tahaksid legaalset rännet ning meie fookus on nüüdsest õiguslikel takistustel legaalse migratsiooni teel selle poliitika saavutamiseks töötame me koos ettevõtetega, sealhulgas VKE-dega Euroopa Liidus ning ka äh, selle koja huvitatud liikmetega. Te teate ilmselt paremini kui mina, kui raske on see teemade rägastik äh, majandushuvigruppide äh, kaasamine on ka väga oluline selleks, et migratsiooni narratiivi muuta ja iga poliitika edukus äh, sõltub konkreetselt sellest. ma loodan teie poliitilisele toele. alustame sellest, et vaatame üle olemasolevat poliitikat, näiteks Euroopa Liidu sinine kaart ning püüame selle atraktiivsust ja tõhusust kasvatada äh, veel üks oluline element äh, uues legaalse rände poliitikas on tudengite ja äh, teadlaste mm, rände toetamine. ambitsioonikad ettepanekud on tehtud, et reegleid uuendada ja muuta rohkem atraktiivseks. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti väga tugeva toe eest, mida ta on meie ettepanekule andnud. liikmesriigid ei ole veel äh, ühtset positsiooni selles osas võtnud, aga Itaalia eesistuja on õnnestunud äh, kõnelustega edasi minna väga olulises valdkonnas. Äh, see tähendab siis Euroopa Liidu sisese äh, mobiilsuse toetamises. ma loodan, et aasta lõpuks on nõukogu kokku leppinud oma mandaadi osas. meie oleme pühendunud, et sellele, et meie ambitsioonikas ettepanek jääks sellisele kujule, nagu ta on. loodan teie jätkuvale toele ka tuleviku läbirääkimiste puhul me peame samuti silmas pidama, et enamikud äh, sisserändajad Euroopa Liidust väljapoolt tulevad siia muudel põhjusel kui äh, tööd otsima. Äh, perede taasliitmine on väga oluline kategooria ning ka rahvusvahelise kaitse viisasid ja elamislubasid ning humanitaarpõhjustel tulevad inimesed Euroopa Liitu tulevad inimesed, kes on kõrgelt kvalifitseeritud ning hästi haritud ning meie huvides on anda neile võimalus, et nad saaksid toimida oma kvalifikatsiooni tasemel. legaalselt äh, sisserändajad on seega valdkond, kus me Euroopa Liidu tasandil endiselt ja jätkuvalt tööd teeme. ma tahaksin äh, rääkida eelmisest nädalast, kus parlament otsustas küsida Euroopa Kohtu arvamust eh, broneeringu info andmete edastamisega Euroopa Liidu ja Kanada vahel. me peame ootama Euroopa Liidu Kohtu arvamust selles suhtes. komisjon loodab, et kohus annab selge vastuse, nii et me saame selle lepinguga edasi minna. ning need lisaõigused, mida uus kokkulepe annab eh, reisijatele saavad ka praktikas rakendatud. komisjoni arvamusel ei, ei ole eelmise nädala otsus kuidagi mõjutamas tänaseid läbirääkimisi Euroopa Liidu äh, reisiandmete äh, edastamise lepingu kohta. peamised punktid, mis on seotud Euroopa Liidu äh, PNR-iga ja selle skeemi vajadus andmekaitsepakett, mis on praegu läbirääkimiste objektiks ja andmete edastamise äh, kohtuotsus on teise taseme arutelud kui reisija infosüsteemid. ja me toetame endiselt oma ettepanekuid selles osas. Euroopa Liidu reisija andmete edastamine on oluline selleks, et kõikide inimeste, Euroopas elavate inimeste julgeolekut suurendada ja toetada mõningatel teie hulgast on endiselt kahtlused selles osas, kas äh, PNR-protsess on üldse kuidagi vajalik. nagu ma ütlesin, äh, härra juhataja, siis ma olen valmis korraldama äh, Euroopa Liidu liikmesriikide asjatundjate seminari et need eksperdid räägiksid, kuidas reisiandmete edastamine on aidanud äh, võidelda Euroopas terrorismi vastu ning toetada kõikide julgeolekut. ning need eksperdid saaksid äh, siis vastata ka teie küsimustele. ma arvan, et oleks vajalik selline seminar korraldada niipea kui võimalik. kuna Euroopa Liidu kodanike julgeoleku tagamine on väga oluline, ning samas on vajalik ka Euroopa Liidu lähenemine sellele küsimusele, siis komisjon arvab, et tegutseda tuleb kiiresti. selle instrumendi väga olulised eeldused on see, et äh, andmekaitsepaketti rakendatakse niipea kui võimalik, loomulikult siis, kui see on vastu võetud. komisjon usub, et äh, päris palju on vaja teha Euroopa Liidu PNR-i ettepanekus muud, muudatusi selleks, et tagada vastavus põhiõiguste reeglitega ning samuti on vaja tagada, et see ettepanek on seoses äh, andmete äh, eraldamise äh, kohtuotsusega, sealhulgas rahvusvaheliste reisiandmete üksuse tegevus PNR-i protsessis, see tähendab seda, et sellel organil peab olema ka eraldi andmekaitseametnik. ning need inimesed, kes töötavad selles reisijainfo edastamise keskuses, peavad olema ka hästi koolitatud, sealhulgas andmekaitse küsimustes. komisjonil on kaks aastat nelja asemel selleks, et direktiiv üle vaadata ning anda tagasiside selle rakendamise kohta parlamendile me tahame töötada parlamendi ja nõukoguga koos selleks, et äh, neid edusamme äh, Euroopa Liidu PNR kohta äh, astuda. Te olete teinud ettepanekuid selleks, et Euroopa Liidu reisijainfo edastamise süsteem oleks tugevam ja parem ja kes, ma kutsun teid üles neid parandusettepanekuid tegema ning tahaksin teiega teha selles osas koostööd. komisjon toetab kõiki ettepanekuid mis tagaksid suuremas osas põhiõiguste kinnipidamist. me ei tohiks Euroopa Liidu PNR-süsteemi äh, kallal töötamist edasi lükata. mitmed liikmesriigid on juba oma äh, riigis süsteemi äh, üles ehitanud ja me jälgime neid tendentse selleks, et vaadata, et need tendentsid meie inimeste põhiõigusi ei riivaks ja nende Äh, isikuandmeid piisavalt kaitseks. ma ei taha pöörduda tagasi küsimuse juurde, mis puudutab äh, rahvus, äh, rahvuslike PNR-skeemide rahastamist, Euroopa Komisjon on andnud sellele kindla vastuse ja ma tahaksin seda veel kord rõhustada. isegi rahastamiseta lähevad teatud liikmesriigid edasi oma rahvusliku PNR-süsteemi loomisega. kuna selles osas Euroopa reegleid ei ole, siis äh, on risk, et äh, erinevatel liikmesriikidel on seal nendes süsteemides erinev põhiõiguse kaitse tase. meil on igal juhul vaja Euroopa ülest süsteemi. Äh, sealt veel edasi, komisjon korraldab jaanuaris kohtumise rahvuslike ekspertide, kes PNR projekti on kaasatud, vahel ning Äh, rahvuslike andmekaitseametite esindajate kohtumise, nii et omavahelist koostööd saaks tugevdada. kokkuvõttes olen ma arvestanud äh, mõlemat kaasõigusandja arvamust, äh, nii et pöördun teie poole, öeldes, et tegemist on konkreetse valikuga, me võime koos töötada, selleks, et oluliselt parandada tänast ettepanekut ning tagada, et kõrgetasemeline kaitse Euroopa kodanikele oleks Euroopa Liidu tasandil tagatud. ja nüüd andmete eraldamise kohta mõned sõnad. vana andmete eraldamise direktiiv ei kehti enam, aga telekommunikatsiooni äh, andmeid on võimalik edastada selleks, et tõsiseid kuritegevusi ja terrorismi äh, ennetada ja meil on vaja poliitikaid, mis täielikult äh, kaitseksid eraelu puutumatust ning äh, kodanike julgeolekut ja head siseturu toimimist. uus komisjon vaatab äh, üle, nagu lubatud, parimad võimalused telekommunikatsiooni andmete säilitamiseks, arvestades sealhulgas kõiki mureküsimusi. Euroopa Kohtu otsus andmete säilitamise kohta on meie äh, juhtlõngaks ja suuniseks siin. Äh, räägin veel sellest, mida on ette võetud äh, välisvõitlejate probleemiga tegelemiseks. me töötame koos liikmesriikidega selleks, et Euroopa Liidu õiguse alusel Äh, kõige paremat äh, lahendust välja töötada. see tähendab isikute kontroll ja dokumentide kontroll piiril. Äh, komisjon paneb kokku suunised piirivalveametnikele lähitulevikus ning me töötame liikmesriikidega väga lähedalt koos selleks, et kiiresti ja tõhusalt meetmeid paika seada Schengeni infosüsteemi kohta. see süsteem lubab kiirendatud ning paremat infovahetust konkreetsete äh, andmeüksuste kohta, mis puudutavad välisvõitlejaid. ja nüüd mõne sõnaga äh, nutikatest piiridest. Äh, nutikate piiride teemaliselt arutelult kaasõigusandjatega võtab komisjon kaasa uue ettepaneku ning paralleelselt Äh, tegeleb ka õigusliku paketiga aastast kaks tuhat kolmteist. teine testfaas äh, kontseptsioonide testimiseks äh, on, jõuab ilmselt lõpule detsembri, septembrit kaks tuhat, kaks tuhat viisteist. komisjoni ettepanek on teha uued ettepanekud pärast siis septembrit kaks tuhat viisteist või kaks tuhat kuusteist aasta alguses ning äh, nende ettepanekute eesmärk on vastata nõukogu ja parlamendi äh, muredele ning äh, parandada ka nutikate piiride taluvust. nutikate piiride arendamine on võtmeküsimus ning me töötame teiega lähedalt koos, eriti just kahe raportööriga, proua Fayot ja härra Kiestemera. ma ootan kohtumist rahvusparlamentide esindajatega veebruari lõpus sel teemal ja veelgi ma tahaksin tänada teilt teie kirja eest, mis kutsub mind muu hulgas kolmepoolsele ko kohtumisele üheksandal detsembril, aga, aga ma ei liialda, kui ma ütlen, et kahjuks on minu päevakava juba niivõrd täis, et järgmisesse kolme nädalasse ei mahu mitte miski. Üheksandal pean ma olema Genfis olulisel konverentsil, mis puudutab äh, Süüria pagulaste äh, ümberasustamist äh, ning sealt edasi on mu päevakava samuti täis. ma loodan, et need kohtumised leiavad aset, sellepärast et äh, väga olulised on need kohtumised just enne Korepäri Äh, kohtumist. minu mm, peadirektor äh, esindab mind selles osas. me oleme palunud nõukogult äh, esmaseid suuniseid selleks, et nutikate piiride kontseptsiooni testida. ja selles faasis on komisjonil täielik algatusõigus, aga meie eesmärk on töötada lähedalt koos tihedalt nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukoguga. ja nii, nagu te oma kirjas mainisite, me kindlasti pühendame ka asjasse vastavad andmekaitse inspektorid austatud äh, parlamendiliikmed, äh, esimene kuu on olnud väga tihe ja mitmed äh, tegevused olid planeeritud juba enne, kui mina oma mandaati alustasin. palju on vaja veel teha. minu soov on siin rohkem Äh, kontakti parlamendiliikmetega vastavate teemade puhul ning äh, ma tahaksin olla ka pidevas dialoogis libe komisjoniga. eelmise Strasbourgi sessiooni jooksul oli meil võimalus äh, teiega kohtuda ja tänu teie komisjonile sain ma just oma temaatikaga täiskoguga tegeleda, suur tänu. okei okay., at least one member nearly tried to clap. vähemalt üks parlamendisaadik plaksutas isegi peaaegu kuid äh, see, et te prillid maha unustasite, siiski ei toonud teile piisavalt kaastunnet kaasa. Äh, meil on teile hea uudis. liibe komisjon näeb, et äh, meie, kõik meie komisjoni liikmed soovivad sõna võtta, isegi need, kes ei ole kohal, on saatnud oma teksti ja soovivad sõna võtta. ma usun, et isegi personal soovib sõna võtta, nii et see on meil uus rekord siin nii et see on täiesti ebatavaline olukord, kui äh, rohkem liikmeid soovib sõna, kui kohal on kakskümmend kuus liiget ja äh, nii et kasutage seda võimalust ära. meie probleemiks on see, et me ei jõua äh, kella viieks ühele poole Äh, sest äh, volinik rääkis väga pikalt. Äh, palun kõikidel kolleegidel rääkida ainult kaks minutit, kõigepealt koordinaatorid saavad sõna kolm minutit. nii et alustame Rahvaparteist, kuid palun olge distsiplineeritud ja ärge püüdke käsitleda kõiki teemasid, mida volinik puudutas, vaid tooge välja kõige olulisemad kõigepealt äh, Roberto Metsala äh, Rahvaparteist. aitäh, volinik, selle ettekande eest ja aitäh selle eest, et pidasite sõna. kui me mm, korraldasime kuulamist, siis lubasite, et äh, suhtlete meie komisjoniga rändeteemadel. ja äh, sisserände teema on meie jaoks endiselt väga murettekitav. tegemist on teemaga, mida ei saa eraldiseisvalt käsitleda, vaid seda tuleb vaadelda holistlikult, ilma holistliku strateegiata, mis käsitleb iga sisserände aspekti ja varjupaigaküsimuste aspekti, ei saavuta me oma eesmärki. Vahemere piirkonnas toimuv on otsene tulemus sellest, mis toimub Aafrikas. samas ei ole meil piisavalt vastuseid, me peame palju rohkem ära tegema krimine-, organiseeritud kuritegelike võrgustike vastu. Euroopa Liidus on oluline, Euroopa Liidul on oluline roll mängida selles protsessis ning peame koostööd tegema iga äh, liikmesriigiga selleks, et sellele kohutavale olukorrale lõpp teha. Need on Euroopa teemad, mis nõuavad Euroopa tasandi lahendusi, mis on siis teie poolt astutavad sammud selleks, et tugevdada Euroopa vastust inimkaubitsejate vastases võitluses läbi äh, erinevate ametite nagu Frontex, nendel ametitel peaks olema võimalikult palju ressursse, et oma tööd teha. mis puudutab reisijate nimekirja küsimust, siis mul oli hea meel, et ütlesite, kuidas eelmise nädala otsus e, Euroopa Liidu ja Kanada vahel ei mõjuta mm, PNR direktiivi mina leian ja ma tean, et ka teised kolleegid toetavad mind, see direktiiv suurendab meie julgeolekut ning loob süsteemi, mis on piisav ja mis on kasuks kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. ja lõpuks veel kodakondsusest. tegemist on küsimusega, mis on teie portfellis ja ma tahaksin rääkida kodakondsuse müümisest Maltal. meil on olnud murettekirjutajaid teadaandeid selle kohta, kuidas Malta ametivõimud ja komisjon on käsitlenud ähm, seda küsimu-, küsimust, äh, sest ei peeta kinni nõudest elada Maltal vähemalt aasta, enne kui kodakondsust saab taotleda aitäh, Robert. Robert äh, alustas seda ähm, äh, head näidet, palun äh, kõikidel ka kolmest minutist kinni pidada. suur tänu no,, rände, rändeteemal on tõesti erinevaid äh, külgi. ma loodan, et teie meiega koos Euroopa Liidu kaitsete seda, et indiviidide asüüliõigus oleks kaitstud, siin on muidugi veel endiselt küsitavusi. pagulased peavad leidma ohutu tee Euroopasse ning avalduse asüüli taotlemiseks peavad tegema ning loomulikult äh, migratsioon äh, ka tööturgudel on, äh, on küsimus, millega tuleb tegeleda, mitmetest asjadest te ka rääkisite minu arust on ärritav see, kui rände äh, pealkirja all räägitakse ka inimkaubitsemisest, inimkaubitsemine on raske kuritegu ning see on äh, kriminaalsete organisatsioonide poolt aina enam äh, läbiviidav äri, aga organiseeritud kuritegevusest tuleb siinkohal rääkida ja kindlasti ei tohi seda rände alla paigutada, sellepärast et see viib ärritavate aruteludeni mm, ühiskondades mind ärritas äh, ka teie mm, viide, võib-olla on see tõlkeküsimus, siin ma räägin kriminaalõigusest äh, ning äh, julgeolekuküsimustest, et rahvuslikud PNR-süsteemid viivad selleni, et inimeste õigusi ja põhivabadusi kaitstakse Euroopa riikides erinevalt. minu arust on see kummaline, sellepärast et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad ja on kokku leppinud Euroopa Liidu põhiväärtustes ja põhimõtetes. kuidas siis selliste põhiõiguste kaitse, lihtsalt sellepärast, et tegemist on rahvuslike reeglitega, on niivõrd erinev liikmesriikides? sellega seoses oli meil ka eelneval nädalal väga huvitavad debatid ja ma tahaksin äh, küsida siin selgituse kohta, sellepärast et tegelikult väga palju meetmeid on juba julgeoleku äh, valdkonnas võetud, aga endiselt äh, kuuleme me nii Euroopa Liidu tasandilt, erinevate organisatsioonide poolt kui ka liikmesriikidelt endalt et meetmed kuritegevusega võitlemiseks ei ole omavahel seotud, et eh, teatud liikmesriigid ei kasuta üldse olemasolevaid meetmeid, nii et meie ei saa mõõta, kui palju on üldse uusi meetmeid selles vallas eh, vaja ja kui palju neid kasu tooksid. ma loodan, et ma sain teist õigesti aru ja mul oleks hea meel, kui te ütlete, et me võimaliku uue Euroopa Liidu PNR kokkuleppe osas äh, peaksime selgitama, mis siis juhtub täpselt andmekaitsepaketiga selles äh, valguses, äh, kuidas see direktiiv äh, toimima hakkab, kuidas andmete säilitamise küsimus lahendatakse ning lõppkokkuvõttes minu arust on ime, imetlusväärne, kui palju välisvõitlejate kohta liikmesriikidel infot on, olgugi et reisiandmete süsteemi üldse ei eksisteerigi veel aitäh, Brigitte! sa said peaaegu iga teemat käsitleda tõesti. ETR-i nimel saab sõna Timothy Köökaup, palun. Uh... esimees, lugupeetud volinik, tahaksin kõigepealt tervitada volinikku ning tänan teid väga põhjaliku analüüsi eest praeguse olukorra kohta. ma ei hakka e, iga teemat puudutama, kuid ma tahaksin kõigepealt tänada teid kommentaaride eest PNR-i kohta. ma olen väga tihedat koostööd teinud selles vallas ning püüdnud oma kolleegidele vastu tulla meie komisjonis. ma olen väga huvitatud sellest, et Euroopa Komisjon tuleb välja muudetud ettepanekutega ja ma olen valmis muidugi edaspidigi kolleegidele vastu tulema, kuid ka kaaluma komisjoni ettepanekuid väga põhjalikult ja püüame selles teemas edasi liikuda. mul on ka konkreetne küsimus, ma tahaksin tõstatada menetluse küsimust Äh, varjupaiga taotlejate küsimuses äh, kõikjal Euroopas. me teame, millised kurvad sündmused on aset leidnud äh, erinevates liikmesriikides suure surve tõttu. ma loodan, et Euroopa Komisjon vaatab menetluste erinevust seoses nende inimestega, kaasa arvatud ka vastuvõtutingimusi ning eriti just äh, laste ja alaealiste kohtlemise tingimusi, sest ähm, minu enda ja minu valijate jaoks on väga oluline see, et sõltumata seadustest ja sisserändajatele rakendatavatest reeglitest peame olema eriti teadlikud humanitaartingimustest, mis on vajalikud lastega ümberkäimise puhul ja me vajame siin kvaliteeti ja standardeid, kuid me teame, et kahjuks laste kohtlemise puhul meie eurooplased ei saa kahekümne esimesel sajandil veel oma käitumisele uhked olla. aitäh, Timothy ning ALDE koordinaator Cecilia Wikström, palun. aitäh ja aitäh, volinik, et tulite meie komisjoni täna mul on üks küsimus, mis puudutab Dublini määrust ja sätteid, mis on seotud eriti saatjate äh, alaealistega. me teame, et uues Dublini määruses soovitakse tagasi tulla kaheksanda artikli juurde, kui um, kohus langetas oma otsuse, siis äh, võttisid kolm institutsiooni kohustuse ühildada Dublini määrus kohtuotsusega ning komisjon tuli ka sellel suvel vastava ettepanekuga välja. Teie ettepanek äh, leidis positiivset vastukaja meie komisjonis, sest see võtab arvesse kohtuotsust ning kaitseb saatjate alaealisi. mina olen mina sooviksin teada, kas te jääte sama rangele positsioonile kui teie eelkäija, kaitstes komisjoni seisukohta eh, ning Eh, standardeid mitte alandades vastavalt eh, Euroopa Kohtu otsusele, sest Euroopa kohtus, kohtu otsus viitab väga selgelt sellele, et alaealisi ei saata, ei saa saata ühest riigist teise nagu postipakke. see on Euroopas nüüd väga selge. mul on veel üks küsimus. mõned inimesed mainisid siin, et võib-olla võetakse vastu otsus Euroopa Liidu reisijate nimekirja kohta. nagu te teate, lükkas meie komisjon selle ettepaneku paar aastat tagasi tagasi ja ma tahaksin teada, härra volinik, kas te olete sellest teadlikud, et Hollandi parlament on hääletanud riikliku reisijate nimekirja süsteemi vastu ning nende valitsus on lõpetanud vastava projekti, mida rahastati Euroopa Liidu Ähm, fondidest, see raha tuleb nüüd Euroopa Liidu eelarvesse tagasi. kui riiklikud parlamendid on Euroopa Liidu PNR-süsteemi vastu, kuidas teie sellele siis reageerite? kas te endiselt kaitste, kaitsete siis kohustuslikku siduvat Euroopa Liidu süsteemi? ja kui see on nii, kui andmekaitset on vaja ja üks teie peamistest eh, teemadest on andmekaitse, siis miks äh, te ei vaata komisjonis, et oleks kõigepealt vastav andmekaitse ettepanek, sest see aitaks luua selget õigusraamistikku, mis aitaks meil rakendada konkreetseid meetmeid, kui kogutakse reisijate andmeid. nii et need olid kaks teemat minu jaoks ja ma pean oma kõne ajast täpselt kinni. ootan huviga teie vastust. aitäh, Cecilia. kuue koordinaator Cornelia Ernst, palun. suur tänu, volinik äh, sissejuhatuse ja esimese, esimeste sõnavõttude eest. tahaksin rändepoliitika kohta küsida kes räägib rändepoliitikast, äh, siis peab vastama eelkõige kahele küsimusele. esimene küsimus, äh, millele ma väga vastust tahaksin kuulda, on see, mida te arvate, kuidas me tablimisüsteemiga edasi töötame? Äh, te tulete, olete pärit Kreekast ja Kreeka on rändevoogude surve all, asüüliotsijad võetakse seal vastu ja erisusi muidugi on, aga kas teie tahate Dublini süsteemist endiselt kinni pidada, tahate selle eest võidelda, et see süsteem jätkuks ja niimoodi neid menetlusi läbi viidaks või on siin vajadus reformimiseks? ja kui rääkida rändest, siis ümberasustamisest on vaja samuti äh, rääkida. Euroopa Liidu tasandil on juba Äh, vastavat ettepanekut Euroopa Liidu liikmesriikides aga ei ole äh, ümberasustamise toetamiseks praegu eriti palju ette võetud. mida äh, teha selleks, et liikmesriike ümberasustuse osas rohkem huvitatuks muutuda, muuta ja edasi. mind hämmastas väga, et eelmisel nädalal saatsime me Euroopa Liidu Kanada PNR kohta mm, küsimuse Euroopa Kohtule ja on täiesti selge, et äh, sealt on oodata väga kriitilist otsust, äh, sest äh, andmete säilitamise direktiivi faktiliselt praegu ei eksisteeri üldse ja me teame ju seda, et andmete säilitamisega on ju tegemist PNR andmete puhul ja ilma selleta ei, seda süsteemi ei eksisteerikski. kuidas te saate siis nüüd praegu seda toetada, et just sellest äh, ettepanekust, mida me praegu Euroopa Kohtule saatsime, et selle põhjal nüüd Euroopa ülest PNR-süsteemi nõudma hakata. Äh, mulle tundub, et see on siin äh, vähegi piiri peale nüüd sattunud. kas me ei peaks nüüd ootama kõigepealt ära, mida ütleb kohus äh, mida Euroopa Kohus otsustab äh, Euroopa Liidu Kanada äh, PNR kohta, see oleks esimene samm, peaksime selle ära ootama. ning Euroopa Liidu ülese PNR-süsteemi puhul äh, ma imestan, et te nii sellele survestate praegu, et me peame seda kiiresti looma hakkama, aga nii et ma näen siin praegu selles osas küll probleemi ja mis te tahate teha selleks, et andmekaitsepakett, mis on meie jaoks veelgi olulisem, eh, ellu kutsuda? me tahaksime just, et te just andmekaitsepaketi rakendamise osas survestaksite ja mitte PNR-i süsteemi loomiseks. aitäh, Kornelia! ja roheliste nimel saab sõna Judith Sargentini. aitäh! nagu Cecilia ja Kornelia juba rääkisid, rääkisid andmete säilitamisest, siis äh, ma ei pea seda teemat enam puudutama, kuid äh, Hollandi parlamendisaadikuna tahtsin samuti viidata nendele toetustele, mille puhul riigid ütlevad ei. liigume nüüd siis uue seadusliku sisserände käsitluse suunas. me oleme näinud Euroopa Komisjoni uut töökava, kus öeldakse, et töötatakse välja uut rändepoliitikat ja teie ütlesite, ütlesite, et te tahate muuta sisserände narratiivi. ma tahaksin teiega koos seda teha, kuid mul on raske mõista, kuidas me seda teha saame, kui töökavas on kirjas, et et uue rändepoliitika raames püütakse kasutada operatiivmeeteid, et võidelda terrorismi ja radikalismi vastu, kaasa arvatud võõrvõitlejate vastu. ma arvan, et seda narratiivi me niimoodi ei muuda ja ma arvan, et me ei liigu uue rändepoliitika suunas. ma tuletan meelde teie kuulamist ja mul oli väga hea meel selle üle, kuidas te lubasite näidata austust sisserändajate vastu üles ja vaadata erinevad töö sisse, erinevaid töösisserände vorme. mina sain sellest niimoodi aru, et need, kes tulevad Euroopasse, sa-, kes tahavad Euroopasse tulla, saavad seda teha seaduslikult. ja siin on äh, siis need inimesed, kes otsivad varjupaika, kes äh, soovivad äh, tööle tulla siia ilma ametliku sissesõiduloata ning need kaubanduse ohvrid. me peame siin äh, pakkuma välja uusi töö sisserändealaseid õigusakte. Teie olete töö, tööprogrammis piirdunud ainult sinise kaardi teemaga, mis on väga piiratud lähenemine, sellepärast et liikmesriikidel on oma seadused öö, haritud sisserändajate osas. ma arvan, et me peame vaatama rohkem töötajate sisserände küsimust ning öö, käsitlema öö, madalapalgaliste sisserändajate mm, Euroopasse tulemist. kui me vaatame teadlaste ja tudengite direktiivi, siis au pair'i küsimus on siit välja jäetud, kuid au pair'id on teema, kus on inimesi võimalik ära kasutada, kuivõrd nendel inimestel puuduvad kõik õigused. Khartoumi protsess, vabandan, kuid ma saan sellest niimoodi aru, et liikmesriigid ja Aafrika riigid tulevad siis Roomas kokku ja me lepime kokku selliste riikidega nagu Eritrea, kuidas nemad oma rändajaid oma riigis hoiavad, Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga samuti, mina niimoodi igal juhul ei arva. It's okay, Gina. I don't want to stop you on legal ega ma ei tahtnud äh, sind peatada just nimelt selles küsimuses, selle ebaseadusliku rände küsimuses, aga hea küll. viimane koordinaator esimeses voorus, äh, Laura Ferrara EFTD fraktsioonist, palun, Laura. suur tänu, äh, härra esimees. tere pärastlõunat teile, volinik Avramopoulos. ka mina keskenduksin seaduslikule rändele. ma istun siin saali keskosas ja tahaksin tegelikult äh, liita oma sõnad sellega, mida ütles äh, proua Sargentini. regulaarse rände mm, haldamine on äh, jah, kõik väga kena ja et me keskenduksime tudengite ja teadlaste mm, rände lihtsustamisele, aga me ei peaks äh, nägema siiski nendes inimestes sisserännanutes ainult majanduslikke subjekte vaid äh, nägema nendes siiski inimesi kellel on oma huvid ja oma vajadused nii nagu proua sargentini ütles väga palju inimesi jõuab meie piiridele sellepärast et nad põgenevad äh, sõja ja tagakiusamise eest ja seega see tudengite ja teadlaste direktiiv ei ole äh, vastus praegu on meil seaduses auk põhjus, miks me näeme eh, nii palju ebaseaduslikke sisserändajaid, on see, et eh, see ei ole seaduslikult lihtsalt võimalik nendel jõuda Euroopasse, nii et mida te kavatsete teha, et see oleks nende jaoks lihtsam teha seda õiguspäraselt? ma arvan, et kui me võtaksime selle endale lähtepunktiks, siis oleks võimalik eh, ka tõeliselt võidelda inimkaubitsemise vastu. me oleme ju kõik nõus sellega, et inimkaubitsemisele tuleb teha lõpp Äh, selles, see on asi, kus ühed rikastuvad teiste meelehärmi äh, tõttu kui me ei tee midagi seadusandluses ära, siis me peame seda probleemi hakkama tegema, lahendama vare, hiljem ja äh, selles mõttes võtta praegu ennetavaid meetmeid ja nüüd vahendite kasutamine, rahaliste vahendite kasutamine. see on minu jaoks väga tähtis teema. Itaalias on nimelt läbi viidud äh, uuring äh, rändepoliitika rahaliste vahendite kasutamise kohta ja tulemuseks on see, et, et see, kuidas neid rahasid on kasutatud, on lihtsalt äh, kohutav, täiesti võimatu on anda sisserännanutele mingisuguseid garantiisid sellises olukorras, et neid ei kohelda Itaalias äh, ähm, ebaväärikalt. vastuvõtukeskused Itaalias on üsna tihti äh, just nimelt selleks kohaks, kus äh, inimkaubitsejad inimesi sisse toovad. nii et ma arvan, et me peame reageerima ja peame keskenduma sellele, et äh, rändele eraldatud vahendeid äh, kasutataks äh, korralikult ja nüüd lihtsustusmenetlus Itaalias, aga mitte ainult Itaalias, on see viinud selleni, et kasutatakse jõudu inimeste peal. selleks, et välja selgitada inimeste isiksus, isik, kui nad ise dokumente ei anna, nii et mis te arvate ähm, sellest? suur tänu, härra volinik, sellega on koordinaatorite voor läbi. nagu te ette kujutate, absoluutselt kõik teie portfelli aspektid on nüüd välja toodud nendes küsimustes, aga see lihtsalt nii on alati alguses, ähm, nii et äh, nagu ma aru saan, te vastate igale saadikule eraldi, nii et palun äh, laske käia. Äh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin omalt poolt öelda, et ähm, kõik, kes seni on sõna võtnud, esitasid küsimusi, mis tegelikult vastasid minu äh, esialgsele sõnavõtule, ma kõigest sellest rääkisin. ma saan aru, et teil on vaja selgitusi teatud punktides ja sellepärast äh, ma üritan siis teie küsimustele ka vastata. proua Metsola kõigepealt, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskava seal on ette nähtud ka Euroopa rände tegevuskava ja ma olen teiega täiesti nõus, meil, meil on vaja holistlikku sellist kõikehõlmavat lähenemist. aga kui te nüüd vaatate viimaste aastate jooksul tehtud, seda, mida on ära tehtud sellest, kui see uut tüüpi ränne hakkas e-, Euroopasse jõudma, siis ähm, on sealt näha, et esialgu tabas Euroopat see suure üllatusena ja, ja sellele järgnesid mõt-, mitmed erinevad äh, tõlgendused, sest et varasemad rändevood olid oma iseloomult hoopis teistsugused olnud. varem äh, nägime me äh, seda, et sisserännanud olid kõik väga erineva taustaga, selles mõttes oli see maastik nii-öelda killustunud, nüüd on olukord hoopis teistsugune umbes äh, kuus-seitse nädalat tagasi oli meil ka kuulamine selles küsimuses ja mina ise olen äh, pärit ka väga suurest perekonnast, kes on Euroopas palju ringi rännanud ja olen oma isikliku elu jooksul palju õppinud äh, selle poliitika kohta, nagu te teate, olen ma väga kiivas põhiõiguste kaitsja ja ma ei äh, kavatse omavahel lubada mitte mingisuguseid äh, paralleelide tõmbamisi kuritegevuse ja sisserände vahel, need on kaks täiesti erinevat maailma, kaks täiesti erinevat asja. kahjuks samas on minu portfelli juurde kuuluvad ka põhiõiguste ja julgeoleku teema ja samas peaksime leidma kuidagi sellise holistliku lähenemise rändeküsimustele. nii et ähm, rändepoliitika peamiseks sihiks on praegu defineerida seadusandliku rände kriteeriumid ja kuulamisel, kui ma olin teie ees voliniku kandidaadi, kandidaadina, ma ka sellest rääkisin ja teil on täiesti õigus, kui te räägite koostöövajadusest, ma ütlesin seda ka Roomas, kui äh, ümarlaua ümber olid äh, päritoluriikide esindajad, transiitriikide esindajad ja vastuvõtjate riikide esindajad ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, selle fenomeni puhul räägiti äh, arutelu jooksul väga paljudest antud fenomeni aspektidest ja, ja oli väga huvitav kuulata seda, mida ütlevad äh, meie Aafrika partnerid. nii et tulevikus jah, koostöö mängib kindlasti selles valdkonnas eriti suurt rolli. ja siis esitati mõningaid küsimusi mulle reisiinfo kohta, PNR andmete kohta ja andmekaitse kohta. no andmekaitse on meie selge poliitika, ma selgitasin seda vist väga lihtsalt ja ma kavatsen seda korrata ka praegu. jah, Äh, proua Siibens, te kordasite oma varasemaid seisukohti, ma olen nendega kursis, aga me peame siiski koostööd tegema. et mingisugustki edasiminekut tagada. minu seisukoht äh, muidugi sõltub äh, minu ameti kohast. komisjon on parlamendi järelevalve all, kuid me peame siiski omavahel ka koos tööd tegema. muidu ei ole tulemuseks lõpptulemus, mis, millega me saaksime selja taha jätta nende reeglite pärandi, mis seni on olnud kasutud. loomulikult me peame tunnustama neid seisukohti ja tunnistama neid seisukohti, mida esitavad ümarlaual meie partnerid loomulikult me, me jagame teiega sama ideoloogiat selles küsimuses, see on selge. aga me ei tohi sugugi unustada seda, mis on meie lähenemise alguse al,, alguspunktiks põhiõiguste täiskaitse ja teisalt äh, peame me olema aktiivsemad äh, meie ees seisvate probleemide lahendamisel. terrorism muidugi on tänane reaalsus. täna jah, äh, me või-, oleme võtnud ette suure võitluse terrorismiga ja oleme mures äh, sellepärast, et mis maailma areenil laiemalt toimub. ja loomulikult äh, Euroopa peabki reageerima. Eh, jah, ja trahvid peavad olema väga karmid eh, inimkaubitsejate eh, ja salakaubitsejate vastu. me peame koostööd tegema teiste riikidega. ja me teame, et on kujunemas välja tõesti selline varimajanduse tööstus suisa ja võib-olla üllatab teid see, et väga paljud nendest kuritegelikest organisatsioonidest on täna paremini varustatud kui riigid, kes nende vastu võitlevad Nad kasutavad äh, kõrgtehnoloogiat, äh, millele riikidel tihti ei ole juurdepääsu. ja see on olnud suureks äh, probleemiks, kui me oleme üritanud Vahemere piirkonnas inimkaubitsemisega võidelda härra Kirkhope, te tõstatasite ka väga olulise küsimuse, härra Moraes sekkub, enne kui te lähete mm, härra Kirkhope'i ju vastuse juurde Äh, meil on veel kakskümmend viis äh, kolleegi, ma ütlen siin väga alandlikult, kes soovivad sõna. lihtsalt tahtsin ähm, teie alateadvusesse süstida selle arvu. Ähm, et võib-olla natukene on võimalik koordinaatorite küsimusi kokku võtta, ega nad ei hammusta, üsna toredad inimesed, ma töötan nendega iga päev koos, aga lihtsalt kakskümmend viis äh, inimest soovivad veel äh, sõna ja, ja teil ei ole lihtsalt muidu aega nende küsimustele vastata. nii et võib-olla võtate kokku koordinaatoritega natukene. härra Avramopoulos, nojah, nüüd mul on siin sisekonflikt. Äh, milline on minu teadlik ja milline alateadlik reaktsioon, nii et teadlikult ma saan aru, et meil on ajaprobleem, alateadlik äh, Ehm, instinkt ütleb, et tuleks vastata. härra Moraes, ehm, liikmed ilmselt saavad aru, et kõigil ei ole täna võimalik vastata ja te tulete ka tagasi ju meie ette, nii et ehm, ärge tundke väga muret nende vastuste pärast. proua Metsolale unustasime midagi öelda. rahvuse kohta, vabandust selle kohta, millest te rääkisite Itaalia konkreetsest küsimusest. ütleb härra kõneleja, sellele küsimusele peaks vastama vastutav äh, volinik. nüüd härra Kirkhope, loomulikult äh, varjupaigasüsteemi tuleks parandada ja me üritame seda ka võimaluse piirides teha loomulikult äh, me tahame edasiminekut kõikides nendes aspektides, millele täna viidati ja tahaksime seda teha koostöös teiega. keegi ei taha standardeid alandada komisjonis. keegi ei taha äh, selle poliitika põhialustaladest loobuda. kodanike vabaduste komisjon, libe komisjon siin parlamendis lükkas tagasi Euroopa PNR lepingu ja sellepärast ilmselt tuleb seda lepingut äh, parandada. ma ei tea täpselt äh, Hollandi kohta teile detaile jagada, aga me hoiame silma sellel, mis toimub, enne kui tuleme uute ettepanekutega välja. ma rohkem võib-olla praegu aega ei kulutakski, sellepärast et küsimusi on palju, aga teeksin ühe märkuse PNR teema on andmete säilitamise teemast täiesti eraldiseisev teema. ma tahaksin, et me jõuaksime realistlikuma koostööni, kus ähm, kaalutakse kõiki võimalikke valikuvariante ja andmekaitse osas ja andmete säilitamise osas ei kavatse ma ülepeakaela kiirustada liikmesriikide põhiseaduskohtud äh, peavad äh, ka selle asja veel läbi vaatama ja alles siis hakkame me sellega edasi tegelema. proua Sargentini, ma ei ole terrorismi ja välisvõitlejaid kuidagi pannud ühte patta sisserännanutega. ma viitasin üldistele, üldisele problemaatikale, mis puudutab minu öö, äh, pädevust. nagu äh, ma ütlesin, ähm, me keskendume praegu seadusandlikule sisserändele, selleks et välja kujuneks äh, üsna pea uus äh, poliitika, sisserändepoliitika. Um, Laura Ferrara, oh, did you mention? Also on legal migration. Yes. Αναφέρθηκα πριν στην νόμιμη... Volinik jätkab. Ma rääkisin juba enne seaduslikust äh, sisserändest, äh, selle kohta oli küsimus ja ma rääkisin sellest ka oma sõnavõtu alguses. kolleegid, meil on kakskümmend viis kolleegi veel, kes on sõna soovinud. kätega vehkimisest äh, see ei aita, kasutage sõnu siis teinekord proua Vikström, mina esitasin väga konkreetse küsimuse saatjata alaealiste kohta Dublini määruse kontekstis ja ma tahaksin vastust oma küsimusele. härra volinik, kui lubate, ma ütlesin enne täiesti selgelt ja mainisin seda korduvalt, et me ei kavatse oma poliitikaid selles küsimuses kindlasti muuta, see on selge Äh, Laura, kas sul on äh, protseduuriline küsimus? ei, tahtsin äh, saada vastust oma küsimustele, mis puudutas isikute identifitseerimist. ma kahjuks ei saanud vastust siin okay.. Because... palun korrake sellisel juhul oma küsimust, sellepärast ütleb härra volinik, et ma ei saanud sellest õigesti aru legaalsed koridorid, selle kohta oli küsimus ja saadik täpsustab identifitseerimisküsimused. tegelikult volinik rääkis humanitaarviisadest ja nii edasi ja see on osa, ma vastan nüüd praegu ka voliniku eest ise, ütleb härra Moraes, võtate mind tööle äkki, härra volinik? ta rääkis äh, seaduslikest vormidest. aga ta lihtsalt unustas teie küsimuse siin äh, lahingus. Kornelia, palun no kiiresti, Korneli protseduuriline küsimus, kui sul on midagi öelda, ütle, ütle maha kiiresti. no tõesti, ma olen muidu üks väga kannatlik inimene küll, aga mitte ükski küsimus, mida ma esitasin, ei ole vastust saanud. ja ma tahaksin teie käest teada saada, kas te olete arvamusel, et nüüd Euroopa Liidu PNR-i süsteemiga saame me edasi minna, olgugi et eelmisel nädalal lasime me Euroopa Kohtul üle kontrollida Euroopa Liidu äh, Kanada PNR lepingu ning põhimõtteliselt on andmete äh, säilitamise direktiiv äh, kehtetu. ma kordan, mis ma ütlesin enne, jah, me peame selles suunas edasi liikuma, see oli väga-väga selge minu vastus sellele küsimusele vastamisel ei pea me sugugi kõhklema, me peame sama äh, moodi jätkama. Euroopa PNR, see, mis puudutab äh, kohtult äh, õigusliku arvamuse küsimust Euroopa Liidu Kanada vahelise PNR lepingu osas, siis me saame jääda ainult äraootavale seisukohale. ma ütlesin seda selgelt, härra esimees, meil on kakskümmend viis liiget, rohkem ma ei luba äh, selliseid vahelehõikamisi Äh, raportöörid tahavad sõna, inimesed, kes on raportöörid olnud, nad tahavad äh, küsimusi esitada, neil on õigus sellele ja on ebaõiglane, äh, kui komisjoni volinikuga esimesel kohtumisel tekib selline segadus, nii et jätkuküsimusi rohkem mina enam ei luba. kaks minutit kõneaega kolleegidele, olge distsiplineeritud ja isegi kui tahate, võite ka vähem rääkida kui kaks minutit, minge asja juurde kohe härra Volling tuleb meie juurde ka veel tagasi ja kõigepealt saab sõna proua Voosenberg. suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat, äh, härra volinik, suur tänu selle sissejuhatuse eest. aga mina tahtsin rääkida kokkulepetest Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. Te ütlesite nimelt, et äh, see on äh, selge moodus, kuidas võidelda ebaseadusliku sisserände vastu sest et äh, nende lepingutega tagatakse head suhted Euroopa Liidu ja nende riikide vahel ja teisalt saadavad nad välja väga selge sõnumi inimkaubitsejatele, nendele inimestele, kes neid äh, nendest, kes sellisest kaubitsemise, selle kaubitsemise pealt raha teenivad, äh, ka selge sõnumi. ja küsimus, hiljuti hakati laiendama neid lepinguid, kas, kas selliseid laiendusi on ette näha ka lähitulevikus? ja siis veel üks küsimus, kas komisjon on vaadanud, kui äh, edukad need lepingud tegelikult on olnud operatiivmõttes. järgmine küsimus, nagu ma aru saan, mõned kolmandad riigid, kuigi nad on nendele lepingutele oma allkirja andnud, ei lähtu nendest. meil ei ole nagu mingisugust äh, neid äh, ohjavat äh, meedet, kui nad ei, kui nad ei lähtu nendest lepingutest. see leping iseenesest on justkui präänik, aga piitsa meil ei ole. kui nad ei käitu nii, nagu leping ette näeb, me oleme kõik ilmselt nõus sellega, et tegemist on olulise instrumendiga seadusandliku rände hoogustamiseks, mis on ju teie üks prioriteetidest. suur tänu ka, et kõneajast kinni pidasite, võtame sellise väikese küsimuste vooru ja siis vastab volinik Anna Gomes, ma olen nõus sellega, mida ütles Judith Argentiini selle kohta, kui naeruväärne on see, et me kohtume selliste valitsustega, näiteks Sudaani, Eritrea või Etioopia valitsustega, kes pagulasi ja põgenikke ise toodavad, eh, sõdides omaenda rahvaga. nii see ju on, eh, sõlmime nendega lepinguid või mitte teie hakkasite rääkima eh, nendest migrantidest, kes on pannud oma elud äh, inimkaubitsejate kätesse ja ütlete, et ei ole legaalseid koridore nende jaoks, aga mina räägiksin mõningatest migrantidest, kellele Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud mitte ainult rohelise tule, vaid äh, rullivad suisa punase vaiba lahti. mul on väga kahju, et ma pean sellest nüüd siin rääkima, aga see ei ole äh, siseriiklik asi, see on Euroopa asi see on äh, meie süsteemi äh, usaldusväärsus, mis on praegu kaalul ja meie usaldusväärsus on süsteem, kuidas me impordime sisse Euroopa Liitu organiseeritud kuritegevust ja korruptsiooni. ma räägin oma riigist siin peaasjalikust Portugalist, see ei ole sugugi ainus riik. Te mäletate, et vahistati paar nädalat tagasi äh, piiripolitsei ülem, äh, justiitsministeeriumi kõrged ametnikud vahistati, äh, keskse, keskregistri, migratsiooni keskregistri esimees vahistati ja teised kõrged ametnikud, sellepärast et nad olid kõik kuldviisasid kuritarvitava süsteemi ja võrgustiku liikmed nii et äh, see ei paku mitte ainult korruptsiooniks võimalusi äh, kõrgel tasemel, vaid viitab sellele, et süsteemil ei ole kontrolle, näiteks rahapesuvastast kontrolli. Äh, meie minister oli siin eile ja rääkis, et süsteemil on kontrollid paigas, see ei ole nii. ma olen ministri käest küsinud selle kohta detailset infot ja vastust ei saa. ma olen palunud nende inimeste infot, üle kolme tuhande inimese, kellele on antud need kuldsed viisad Portugalis, kes need on? mitte ainult äh, need, kes taotlevad seda viisat, ei saa selle viisa, vaid ka nende pered saavad selle viisa ja sellele infole juurdepääsu ma ei ole saanud, see on tähtis küsimus, see asi, mis seal toimub, ei ole mitte ainult amoraalne ja see ei lähe vastu mitte ainult võrdsuse põhimõtetele, millele Euroopa Liit on üles ehitatud, vaid läheb tegemist on asjaga, mida komisjon ei saa enam eirata. härra esimees ütleb, saime aru kuldsete viisade kohta, küsisite proua Hismenova järgmisena. suur tänu, suur tänu, härra esimees, härra volinik, kuuendas äh, poolaastases aruandes Schengeni ala kohta, mida täna hommikul meile siin tutvustati, viidati jällegi kord mustvalgel, et nõukogu ei eh, võta veel seisukohta piiri, sisepiiri kontrollide eemaldamise kohta Bulgaaria ja Euroopa Liidu vahel. millal Bulgaaria, Rumeenia Äh, peaksid Schengeni alaga liituma, selle kohta ei ole infot. millised on teie jaoks järgmised etapid, mida te kavatsete teha selleks, et Bulgaaria ja Rumeenia saaksid liituda Schengeni alaga, et sellest saaks lähitulevikus reaalsus ja ma tahaksin teid juba ette tänada täienduste eest, mida te selle olulise protsessi kohta saaksite jagada meiega. Äh, need kaks riiki ootavad seda otsust juba kaua aega suur tänu ja suur tänu ka teile, et kõneajast kinni pidasite. kolleeg Spinelli, palun. aitäh, esimees, tere volinikule, kuivõrd te rääkisite kuulamisel ühtsest varjupaigasüsteemist, siis ma tahtsin teada, mida te arvate praegu Ateenas toimuva kohta. juba nädal aega on seal kakssada süürlast, kes peavad näljastreiki, seal on ka lapsed ja paljud inimesed on viidud juba haiglasse sealt. olukord on murettekitav, sellepärast et nad soovivad liikuda edasi kolmandasse riikide, kuid nad on blokeeritud oma saabumisriiki vastavalt Dublini määrusele. samal ajal Kreeka valitsus annab teada, et ta ei saa tagada varjupaika neile inimestele ega ka töökohti. seega on meil piirkondi, kus õigus ei kehti, kus seadused ei kehti ja meil on kohad Euroopa Liidus, kus põhiõigused ei ole tagatud. kolleeg Ferrara mainis ka Itaaliat, nende riikide hulka kuulub ka Itaalia, mis Strasbourgi inimõiguste kohaselt ei ole võimeline tagada, tagama piisavaid vastuvõtutingimusi. mina tahtsin teie käest küsida, mida te kavatsete kohe ära teha selleks, et lahendada see dramaatiline olukord Kreekas ja kas ei peaks kinnitama veel kord üle, et tõesti on väga suur sisserändajate vool praegu, mis nõuab kahe tuhande esimese aasta direktiivi, äh, direktiivi läbivaatamist, mis puudutab riikidevahelist solidaarsust ning võib-olla peaks läbi vaatama ka Dublin kahe ja kolme, Dublin kolme, sellepärast just, et tekivad sellised äh, täiesti kummalised olukorrad, et inimesed ei saa minna kolmandasse riiki edasi, vaid nad on kinni sihtriigis, kuhu nad ka jääda ei saa. Thank you, Ms Revo Dallon Bonifay. Merci, monsieur president. Monsieur... aitäh, äh, lugupeetud volinik põhiõiguste amet esitles meile täna hommikul väga põhjalikku raportit Eh, Euroopa Liidu õhupiiridel toimuvast. siin peab mainima, et põhiõigused jäetakse tihtipeale kõrvale ja määruse läbivaatamine viis tagasi, viis eh, Frontexi loomiseni ning vastava strateegia väljatöötamiseni, kuid see ei lubanud neid õigusi rakendada, sellepärast et Frontexi osas on meil puudust läbiva-, läbipaistvusest ning demokraatlikust kontrollist. milliseid meetmeid kavatsete võtta, et seda olukorda parandada? Euroopa äh, äh, ombudsman Emily O'Reilly lubas äh, põhiõiguste rikkumise puhul äh, sisserändajate puhul rakendada vastavaid kaitsemeetmeid, kas komisjon võiks vastava meetme vastu võtta, aitäh? Okay, uh, Mrs. Holmeyer, do you like? proua Holmeyer, palun. You're speaking as a civilian, not a <laughs> coordinator. libe so komisar. <laughs> austatud härra volinik, tulen just eelarve läbirääkimistest ja seal on ka raske patiseis hetkel aset leidnud. kõigepealt äh, siis äh, suur tänu teie visiidi eest, ma arvan, et järgmise mandaadi jooksul me seisame mitmete raskete küsimuste ees, esiteks äh, siis kuidas Vahemere olukorraga toime tulla kuidas me vastame küsimusele, äh, mis puudutab seda, et ühest küljest äh, me võtame vastu pagulased, kes äh, ei saa oma koduriikides elada, avame neile legaalselt tee Euroopa Liitu, teisest küljest aga peame vastama küsimusele, kuidas inimkaubitsejad, kes kasutavad inimesi julmalt ära, Äh, kuidas äh, nende võrgustikega tegeleda ning kogu seotud temaatika, mis puudutab Euroopa Liidu siseturvalisuse tagamist Euroopa kodanikele. olukord on äh, väga raskeks muutunud ning IS terrori brutaalsus ja jõledus, mis on seotud kogu selle terroristliku organisatsiooniga, kuidas me selliseid äh, terroritegusid äh, äh, takistada saaksime Euroopa Liidus, sealjuures veel välisvõitlejate tagasipöördumine Euroopa Liitu, kuidas nendega toime tulla ning kuidas jär, järgida nende ideid, mis on täiesti jubedad ning tegelikult äh, sellised organisatsioonid püüavad noori inimesi Euroopa Liidus, äh, mürgitavad nende päid äh, nende õudsate ideedega ning samas, kuidas aidata neid inimesi, kes tahaksid sellisest võrgustikust välja saata. nii et suur tänu teile teie panuse eest, aga mulle tundub, et väga suur hulk tööd on vaja veel teha. suur tänu, Monika, ja suur tänu, et pidasid kõneajast kinni. härra Kirkus, palun. suur tänu austatud volinik, mul on väga hea meel, et te olete tulnud täna meie juurde siia. see, mida proua Spinelli ütles äh, äh, põgenike kohta Kreekas, nad tahavad väga tihti ju teistesse riikides edasi liikuda ning äh, üldse asüüli seal taotlema ei hakkagi võiks muidugi rääkida sellest, eriti just süürialaste puhul on praegu see probleem väga akuutne ning vaja on ka siin vaadata, kuidas ümberpaigutamist Euroopa Liidu sees tagada. samuti ei saa me lubada seda, et need inimesed lihtsalt Ateenas kuskil avalikus kohas surnuks külmuvad kes praegu proteste on avaldanud. mis puudutab äh, rändefondi, siis ma arvan, et siin on kindlasti vajalik äh, midagi ette võtta ja eelkõige me peame just äh, tegelema inimkaubandust korraldavate organisatsioonidega, nad püüavad rahapesu ette võtta ja tegelikult väga palju on Euroopas inimesi, kes abi vajavad. juhataja sekkub, ütleb, et äh, meil on siin äh, lisaküsimusi lisaks põhitemaatikale veel, härra volinik. ma tahaksin teie käest küsida, et kas te olete nõus võtma need küsimused, mis praegu just esitati ja vastama neile kõigepealt, sest ma kujutan ette, et kaksteist, kolmteist äh, parlamendiliiget on veel, kes tahavad küsida või võtate kõikide liikmete küsimused korraga ja vastate korraga või, või võtate siis osade kaupa? ma eelistan kõigepealt siis esimesele ringile vastata, ütleb härra volinik praegu ja sellisel juhul ütleb juhataja, et kas äh, on liikmed sellega nõus ja rahul. et äh, volinik vastab nüüd lühidalt ja siis võtame järgmise äh, vastuste ringi. olete nõus? selge, siis olge hea. kõigepealt esimesele küsimusele ma tahaksin vastata järgnevalt, et jah, me toetame rahvusvahelisi kokkuleppeid, töötame nüüd äh, Äh, rohkemate riikidega koos kui varem ning äh, toetame ka mobiilsus- ja partnerluslepinguid. tegemist on väga olulise töövahendiga, mida me kasutamas oleme. meie tööraamistik on äh, väga mitmedimensionaalne. me oleme rääkinud ka vabade viisade süsteemist ning ümberpaigutamisest ja tagasipöördumisest. Teil on õigus ja ma vastasin nendele küsimustele juba eelmises ringis. proua Komes, ma usun dialoogi puhul jah, proua Komes, veel kord, ma usun dialoogi võimalikkusesse, nii nagu teiegi. ja oma kaasvolinikega, nii et ma tahan öelda, et äh, komisjonis on väga suur sünergia praegu nende teemade osas ja meie pädevuste osas. me e-, ei taha kindlasti, et äh, jääksid seadustesse lüngad. nii et me räägime paljudest asjadest korraga, räägime poliitilistest arengutest ning äh, ka positiivsetest arengutest põhiõiguste toetamisel, oleme rääkinud härra Timmermansiga seda nii et selles osas edasi ma arvan, et need poliitikad, mille loomiseni me lõpuks jõuame, loovad stabiilse süsteemi. Euroopa äh, õigusandluse maastikul. Äh, edasi Rumeenia ja Bulgaaria kohta. Te ütlesite, et me rääkisime sellest juba kuulamise ajal jah, on väga selge, et et äh, volinik äh, on, äh, toetab seda, et stabiilseid otsuseid tehakse selleks, et lõpuks avada Schengeni ruumi uksed ka Bulgaariale ja Rumeeniale. ma arvan, et kui need riigid kohanduvad Schengeni piirkonna reeglitega ning arvestades seda abi, mis Euroopa Liidult Bulgaariale ja Rumeeniale tuleb, toimib see lõpuks ikkagi selge on see, et erinevaid kartusi on liikmesriikidel, äh, mõned kahtlevad, et nendel kahel Euroopa Liidu liikmesriigil on olemas äh, võimekus üldse nendele nõudmistele vastata. Euroopa Komisjon plaanib neid aidata ning äh, aitab neil saada Schengeni piirkonna liikmeteks. proua Schinelli ja härra Kirkos rääkisid olukorrast mida me praegu Ateenas äh, igapäevaselt kogeme. Kreeka ametivõimudega on olnud mul ka mm, arupidamine sel teemal ja ma tean, äh, kuidas sealne olukord on äh, arenenud. kõigepealt nei-, rühm neid põgenikke ei ole nõus asüüli taotlema, isegi kui ametivõimud seda võimaldavad neile ja te neid põhjuseid ilmselt teate nagu öeldud, siis äh, on võimalus äh, neil saada õigusabi, äh, toetust need Süüria pagulased saavad Kreeka ametivõimudelt, aga nad on alustanud prot-, protesti Ateenas ning Süüria pagulasteemadel lähipäevadel suurem arutelu ees seisab põgenike vool Süüriast äh, on kasvamas ning see survestab ühtlasi naaberriike. Te rääkisite küll Kreekas, aga tegelikult äh, see küsimus puudutab ka teisi riike. asüüli taotlemise otsus on iga indiviidi, iga pagulase mm, otsus teha ja siin ei ole õiguslikku viisi, kuidas liikmesriik saab veenda kedagi oma riigis asüüli taotlema. isegi kui see inimene äh, vajab humanitaarsetel kaalutlustel kaitset. ma tahaksin veel ühte asja öelda, liikmesriikidel on õiguslik kohustus tuvastada need isikud, kes nende riiki on sisenenud see tähendab ka nende näiteks sõrmejälgede võtmist ja nii edasi. ja need inimesed keelduvad lihtsalt sellest menetlusest. see ei juhtu mitte ainult äh, Kreekas, vaid äh, see on ka aset leidnud teistes Euroopa riikides. mis puudutab Süüria põgenikke, siis äh, liikmesriigid on kokkuleppele jõudnud selles osas, et vabatahtlikku tagasipöördumist aset ei leia Süüria Äh, konflikti tõttu. ja ma tean, et äh, seda põhimõtet on rakendatud juba kahe tuhande kümnendast aastast alates vastavalt asüüliprogrammile selleks, et äh, süsteemseid selle süsteemi vigu parandada. ma tean, et äh, volinikud on juba siin uue algatusega välja tulnud, arutame seda kolleegidega ja räägime äh, need asjad rahvusvahelisel tasandil homme Genfis läbi. Äh, Frontexi ja põhiõiguste kohta. jah, me nõuame, et põhiõigustest kinni peetaks ning äh, iga raportit ka uuritakse, ärgem unustagem, et meie komisjonis äh, ja ka teie saate läbi viia äh, kontrolle. härra juhataja sekkub, ütleb, et peame tempot juurde panema. nii, kodukorraline küsimus. olge hea. lugupeetud volinik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 küsimus ei ole selles, miks inimesed on tänavatel. ma olen nõus sellega, mis te ütlesite, aga ma ütlesin juba ka enne, et on seadustes lünk. aga see informatsioon, mis minul on Ateenalt, on selline, aga kui teil on teine info, mingisugune teine info, siis olge hea, jagage minuga. suur tänu, volinik. proua Meer on järgmine küsimuse esitaja um,. Ik heb nog een aantal vragen voor het lijstje uh, van de commissaris. suur tänu, härra juhataja, mul on terve hulk küsimusi. esiteks, eh, kas on õige see, et eh, komisjon tahab teha ettepanekut vastuvõtukeskuse loomiseks Põhja-Aafrika riikides ning kas te ei arva, et see tõmbab veel ligi rohkem põgenikke? edasi, teine küsimus on põhjustatud artiklist, mida ma lugesin ajalehes. rahvusteülene äh, piirivalve luuakse, kas see on, äh, vastab tõele, kuidas see välja näeb ning kolmandaks äh, džihadistid, hoolimata sellest, et mina arvan, et me peame nad küll riikidest välja laskma ja mitte kunagi neid laskma tagasi Äh, on väga vastuolulised äh, arvud tegelikult praegu Euroopa Liidust välja ja sissesõitvate džihadistide kohta. ma arvan, et siin on vaja selgemat äh, lähenemist, kui palju džihadiste on Euroopa Liidust lahkunud ja kui palju ametlikult on jälle tagasi tulnud. Thank you, Claude, and uh, given the given the tightness of time. suur tänu, Claude ja kuna aeg on napp ja teised tingimused siin ka veel, mul ei ole siin küsimusi konkreetseid, aga paar äh, julgustavat äh, märkust teile. kõigepealt PNR kohta. ma olen kindel, ma olen nõus teiega, et me peaksime jätkama äh, Euroopa äh, ülese reisija info edastamist, sellepärast et tulevikus koordineeritult teiste maailma osadega koostööd teha, kes töötavad sinna suunas, et PNR-süsteemid jalgadele aidataks. nii et ei ole ühtegi põhjust, mikspärast meie praegu peaksime äh, Eh, lihtsalt pikemat aega siin eh, pidurit eh, all hoidma. peame ise tegutsema selles vallas samuti. edasi. kuna me räägime kontinendist, mis on minu huviorbiidis pikalt olnud, Aafrika nimelt, ja see, kuidas me peaksime Aafrika riikidega koostööd tegema selleks, et pagulaste voolu sealt veidi pehmendada. sest Eritrea puhul ma tean väga täpselt, et inimesed tahaksid tegelikult jääda oma koduriiki, aga Eritrea on äh, avavanglaks muutunud ja meil on vaja teistmoodi poliitiliselt äh, nendega suhelda edasi Aafrikas äh, riikide konsolidatsioon, ma tean, et siseasjade eest vastutav volinik ei saa üksinda midagi teha selles osas, aga koos kolleegidega on võimalik nõuda, et kui meil ei äh, õnnestu äh, Vahemere lõunakaldast edasi ehitada tugevat riiklust, siis teie, kes te tegelete nüüd migratsiooniküsimustega ja teised äh, volinikud äh, peaksid ikkagi käituma vastavalt, see on minu arust väga oluline. suur tänu, Frank, äh, ütleb härra juhataja. Juan Fernando Lopez Aguilar järgnevalt, palun. suur tänu ka ajasurve tõttu saadan teile telegrammi, sellepärast et mul on palju küsimusi, mis on seotud kõik praegu piirivalve ja põhiõigustega esimene on viisa äh, ettepanek ja kohustuslik esindamine, mis on teie ettepanek äh, selleks, et saata konkreetne sõnum, kuidas see siis süsteem hakkab välja nägema? teine küsimus, äh, tagasipöördumine. Strasbourgi täiskogul eelmisel nädalal need küsimused olid, siin on loomulikult vaja vaadata, mis edasi saab Äh, kui te saate detailselt seda olukorda kirjeldada, siis äh, on mul hea meel. edasi, humanitaarviisad. see on temaatika, millest me oleme pikalt rääkinud. Äh, ja nüüd ongi teie kord. neljas raport täna hommikul Põhiõiguste Agentuurilt, mis rääkis, kuidas inimeste põhiõigusi tallatakse jalge alla nii maismaapiiridel kui ka lennujaamades kuidas, mis me teeme selleks, et olukorda parandada? ja lõpuks üks kommentaar. Euroopa Kohtu otsus hiljuti, mis puudutas seksuaalvähemusi. inimesed, keda Hollandi piirivalve Äh, kelle kohta tahtis teada informatsiooni seksuaalkäitumise ja stereotüüpide kohta äh, seksuaalvähemuste puhul, mis Euroopa mm, kohus on leidnud, et on täiesti aktsepteerimatu Euroopa Liidu õigusandluse kohaselt. kas, kas mõtlete midagi ette võtta? ja järgnev kõneleja Äh, Toomas, suur tänu, Claude. ma vahel on <laughs> teie nimede hääldamine väga raske, et ei saa aru, kes peab sõna saama. nii et Toomas on mu nimi. suur tänu otázek, některé vám asi pošlu, pošlu. mõningad e, küsimused saadan teile e-kirja teel kirjalikult, aga üks küsimus, e, mida ei ole veel kolleegid puudutanud. E, minuni jõudis informatsioon, et rändevood on praegu osaliselt ISISe kontrolli all. kas teil on samasugune info? ja kas te võite ehk meile konkreetset informatsiooni selle kohta anda. teine küsimus. Tšehhi Vabariigis Tšehhi Vabariiki on jõudnud tuhat viissada Liibüa kodanikku äh, viisadega, samas ei ole nad Schengeni ruumis üldse arvele võetud ja kogu menetlus äh, Schengeni osas on neil äh, läbimata kuidas te hindate sellist olukorda, et mõningad riigid äh, käituvad asüüliprotsessiga sellisel moel, et äh, jagatakse välja viisad ja pagulastele ning äh, need pagulased jõuavad siis Euroopa Liitu. ja minu viimane küsimus, eile olin ma variraportööriks välispiiride raporti osas ja selles raportis mis ka vastu võeti ja öeldi, et Frontex ei tööta äh, liikmesriikidega koos ja teatud instrumente ei rakendata õigesti. Äh, samas Euroopa vahenditest neid toetatakse. mida te teete selle olukorra parandamiseks, aitäh! Uh, aitäh, Tanja Fajon, palun! hvala, hvala lepa, predsednik in hvala, komissar esimees, äh, härra volinik, äh, mul on väga hea meel, et äh, te pöörate tähelepanu väga olulistele õigusandlustele, õigusandluslikele ettepanekutele, näiteks nutikad piirid. ning meie neid algatusi jälgime, eriti just meie komisjonis. Te ütlesite täna, et võtate oma ettepanekud tagasi või vaatate selle üle me oleme Euroopa Parlamendis pidanud mitmeid koosolekuid, seminare ka erinevate institutsioonidega, oleme kontrollinud äh, millised tehnoloogilised vahendid on olemas ning edasi äh, on plaanitud ka konverents rahvusparlamentide esindajatega, aga mõned küsimused on jäänud vastuseta. näiteks, äh, kuivõrd on meil vajalik nutikaid piire, eriti mis, kuna koduriikides on mured Äh, nende süsteemide maksumuse kohta. edasi andmekaitse küsimused. kas äh, uus süsteem äh, piiridel on proportsionaalne meie eesmärkidega? nii et parem piiriületus ühest küljest ning turvalisemad piirid teisest küljest. milliseid andmeid kogutakse, kes neile ligi pääseb, kas need on kohtuvõimud äh, see ongi just põhiline probleem, inimeste andmetele ligipääs kohtuvõimudel. eile oli meil koosolek eh, Itaalia eh, eh, eesistuja juhtimisel, kes nutikate piiride projekti ellu viib. kuidas Euroopa Komisjon edasi käitub selle protsessiga ning mida Euroopa Parlament peaks tegema järgmisel aastal, kui poliit-, pilootprojekt aset leiab? millised on nõukogu ettepanekud ning äh, kohtusüsteemide äh, ligipääs andmete, isikuandmetele. Euroopa Komisjonis ei olnud küll äh, seda algset ettepanekut, aga nüüd sinna suunas kõik läheb. härra Coelho, palun. aitäh. aitäh, volinik, et te siia olete tulnud. mul on kaks küsimust, mis on seotud arukate piiride paketi ning otsinguoperatsioonidega piiridel. mis puudutab arukate otsingute paketti, siis tahaksin tänada komisjoni algatuste eest. Te, komisjon käis siin ka seda pilootprojekti esitlemas meie kuueteistkümne oktoobri koosolekul näitasin, miks seda projekti ei ole võimalik EULISes e hallata äh, Äh, vastuolus äh, õigusliku alusega ning probleem on ka eelarvega, mis seab, mis loob ohtliku pretsedendi tulevikuks. kas te olete valmis meile kinnitama, et EULISE määrusest peetakse täiel määral kinni? teine küsimus puudutab äh, otsimisoperatsioone. rahvusvaheline rändeamet leiab, et igal aastal hukkub suur hulk inimesi, kes püüab jõuda Itaaliasse. me ei saa neid inimesi jätta sinna merele surema. meil on vaja perepiiride valve reegleid vastavalt rahvusvahelise õiguse ning Frontexi reeglitega, kuid me teame, et praegu on puudu rahastusest ma tahaksin äh, teie arvamust selle kohta kuulda, kuid meil on kaks reeglit samade operatsioonide kohta. Euroopa missioonid peavad riigi, kinni Euroopa reeglitest, kuid mitte rahvusvahelisest õigusest. kas te olete valmis seega ka rakendama Euroopa lähenemist kõikide otsimisoperatsioonide puhul, kaasa arvatud ka nende puhul, mida viivad läbi riiklikud ametid. kas te olete valmis muutma Schengeni piirikoodis, piirikoodeksit selle nimel? aitäh, Silvi Guillaume, palun. aitäh, see küsimustega pommitamine meenutab mulle kuulamist, kuid tundub, et me peame nüüd liik-, liikuma edasi konkreetsete strateegiliste ettepanekute suunas. kaks kiiret küsimust. kõigepealt mm, inimkaubandus ja inimkaubitsejad. miks me ei kuule sellest teemast rohkem ja Dublin kolm määrus, kas te näete ette mingisuguseid arenguid selles vallas? kuidas varjupaiga taotlejaid jaotama hakatakse ja kui seda hakatakse tegema, siis milliste kriteeriumite alusel? enne kui lähme edasi kõnelejate nimekirjaga, tahtsin öelda, et me ei hakka volinikku piinama uuesti nende samade küsimustega, mis on väga konkreetsed ja mis nõuavad väga täpseid vastuseid. tulevikus teeme temaatilisi kohtumisi kolleegide ja voliniku vahel ma mõistan, et see teeb mõnele kolleegile nalja, kuid me peame niimoodi lähenema. praegu on esimene äh, kohtumine, kus iga kolleeg peab saama küsimuse esitada, ma saan aru, et see näeb maratoni moodi välja, kuid me peame niimoodi toimima. pärast seda leiavad meil aset struktureeritumad kohtumised, pärast seda, mida Silvi just ütles. järgmine küsimus tuleb kolleeg äh, Jolilt, aitäh Eh, esimees, eh, tere päevast, lugupeetud volinik. maailmas on kaos, mis tekitab rändevooge. ma leian, et siin on kindel vastuolu selle vahel, et me vähendame antavat humanitaarabi ja arenguabi väga dramaatiliselt. Te teate, et me kavatseme neljandiku võrra vähendada humanitaarabi ja me maksame kaheksa miljoni Süüria põgeniku eest. mis hakkab toimuma teie arvates siis, kui me abi enam ei anna, sest meil raha enam ei ole? oluline on toimida. võib-olla saate volinikuna kommenteerida seda? ja meil on kolm, sada seitsekümmend uppunut Vahemeres, kes püüdsid eh, Euroopasse jõuda, see on, kuid eh, terrorismi ohvreid on kümme, aga see tähendab, et neid on kümme, liiga palju. me peame lõpetama terrorismi ja sisserände ärasegamise eh, kriminaalse sisserändega. tegemist on inimestega, kes põgenevad kaose eest ja meie kohustus on neid vastu võtta. kaks konkreetset küsimust. kas te arvate, et müüride ehitamine, nagu tahetakse teha Galees, mõjutab sisserände kuvandit, kas see arvad, kas te arvate, et see vähendab hukkunute arvu ja mida te arvate äh, David Cameroni sõnavõtust, kes soovib piirata liikumisvabadust tulevikus? ning lõpuks tahaksin teada Tritoni puhul äh, kui palju inimesi on selle programmi raames päästetud ja kuidas seda programmi rahastatakse ja koordineeritakse? Just... see muidugi illustreerib seda, mida ma just ütlesin. Äh, teil on väga konkreetsed küsimused Cameroni äh, sõnavõtt ja nii edasi. ma annan nüüd sõna järgmisele kõnelejale. härra Ungrianule, aitäh, üks küsimus. tahtsin teada, mida volinik arvab eelmise reede kõnest, millega esines Briti peaminister David Cameron eh, immigratsiooni ja Euroopa eh, Liidu rändajate teemal ja nende tuleviku kohta äh, Äh, Ühendkuningriigi seadusandluses. sina saad auhinna äh, kõige lühema küsimuse eest, ütleb äh, esimees, järgmiseks proua Veržia. aitäh, esimees, tere päevast, härra volinik. Te tuletasite jätate meelde, kui pühendunud te olete põhiõigustele. mul on selle üle hea meel, kuid me hindame teid tegude põhjal ja konkreetsete ettepanekute põhjal. nii et ma toetan kõike seda, kõiki neid, kes esitasid küsimusi sisserände kohta. raportid kuhjuvad, ehm, Vahemere olukorrale näidatakse näpuga, kus on ehm, üle kolme tuhande kuuesaja hukkunu juba ja, ja tegemist on väga ohtliku olukorraga. kes need hukkunud on, ma tahaksin just sellest rääkida. tegemist on eelkõige süürlastega, siis ka eritrealastega, somaallastega, afgaanide, palestiinlastega. nagu Eva Jolie ütles, on maailmas kaos, kõik on äh, potentsiaalsed varjupaiga taotlejad, kõik nendel, kõigil nendel inimestel on õigus rahvusvahelisele kaitsele siin ei ole õigus tühikut, vaid probleem on Dublin kolme määrusega, mida me sellega siis tegema hakkame ning tahtsin teid Khartoumi protsessi teemal õnnitleda. Khartoum, Sudaani pealinn Ehm, Sudaani vastu on algatatud rahvusvahelise kriminaalkohtu menetlus. mis äh, signaali annab Euroopa Liit, äh, kui äh, sisserände probleemide lahendamiseks kogunetakse sellises riigis, kus põgenikud lahkuvad diktatuuri eest põgenedes? me käsitleme seda küsimust täiesti valepidi, mida Sudaani valitsus või Eritrea ja Somaalia valitsus teevad selleks, et võidelda illegaalse sisserände vastu? selleks, et vähendada riske sisserände puhul, selleks, et aidata põgenejate laagreid. ma tahan teada, miks te rõõmustate selle protsessi üle ja mis kasu on selliste riikidega läbirääkimisel, sest kes on ise korrumpeerunud ja kes vastutavad inimkaubanduse eest? aitäh, Prokatšiika uh,. Ähm, the situation of migration. sisserände probleem Vahemere piirkonnas ning äh, üha suurem varbupaiga taotlejate arv on peamiseks väljakutseks Euroopa Liidus praegu. ja siin on vaja holistlikku lähenemist ning äh, prioriteetsete tegevuste ellurakendamist. mul on väga hea meel, et sellest on äh, uue voliniku üks äh, peamisi sihtmärke saanud. mul on küsimus, kuidas komisjon kavatseb reguleerida küsimusi, mis on seotud ümberasutamisega? kas äh, Te näete ette vastavat mehhanismi Euroopa Liidus, kuivõrd Euroopa Liidu liikmesriikides on erinev olukord, SKT ja eelarve ning infrastruktuuri võimalused. millist meetodit näete ette ümberasustamiseks liikmesriikide vahel? aitäh volinik küsis kaebleval häälel, kas küsimused on juba otsakorral, ei, ei, meil on veel palju küsimusi ees. volinik ütleb, et ei, ta ei küsinud niimoodi. sest volinik võib siia jääda veel kolmeks tunniks. esimees küsib, kas volinik tõi oma voodi kaasa. ei, ei, me juba läheneme lõpule. järgmiseks Raia Post, palun aitäh, esimees. kuulasin hoolikalt voliniku sõnavõtte, soovin teile palju edu uuel ametikohal. palju küsimusi, mida soovisin esitada, on juba esitatud, tuleksin mõningate kirjalike küsimuste juurde, mis puudutab, puudutavad romasid ja sisserännet, kuid Te rääkisite sisserändajatest vabadusest ja vabast liikumisest ühekorraga. kui me räägime sisserändajatest, siis eh, need eh, hõlmavad ka romasid, tegemist on inimestega, kes kasutavad vaba liikumise võimalust. Eh, me räägime siin kerjustest ja mul on piinlik, et selliseid inimesi nimetatakse sisserändajateks, tegemist ei ole üldse rändeküsimusega. selles kontekstis tahaksin teie käest küsida, kuidas te kavatsete äh, toimida nende liikmesriikidega, kes astuvad vastu vabale liikumisele ning kes saadavad inimesi äh, oma äh, piiridest välja? ja veel üks ähm, raport, mis, millest me kuulsime täna hommikul ja kus räägitakse inimestest, kes paluvad varjupaika Euroopa Liidult. Nende õigused on teilt ära võetud poolt ja mida teie kavatsete teha selleks, et liikmesriigid peavad kinni varjupaiga taotlejate õigustest, mis kuuluvad põhiõiguste hulka ning veel üks märkus, kas te suudate ette kujutada, et Euroopa Liit võiks ette, võiks ette võtta mingisuguse algatuse, mis hõlmaks ajutist otsing, otsimisoperatsioonide programmi, sest praegune olukord, mis on vastuolus põhiõigustega, ei saa jätkuda. kuid seni, kuni see poliitika ei ole ähm, korralikult kirja pandud, peaks meil olema mingisugune projekt nagu näiteks Mare Nostrum äh, ja mille käigus päästeti viiskümmend tuhat inimest ja selle viis läbi ainult üks riik. Äh, varjupaigataotlejad ei tule siia lihtsalt lõbu pärast, vaid nad põgenevad kindla surma eest. aitäh. Tšakib. Äh, aitäh esimees, lugupeetud volinik, te olete vastutav mitte ainult rändeküsimuste ja siseasjade eest, vaid ka kodakondsuse eest, sellepärast puudutabki minu küsimus Euroopa Euroopa Liidu kodanike algatust. järgmisel aastal on meil ette nähtud määruse läbivaatamine ning vastava raporti koostamine pärast kuulamist. Te teate, et komisjon takistab äh, selle algatuse läbiviijaid. Äh, nagu asepresident Timmermans ütles, toetab tema äh, Euroopa kodanike algatusele mitte õiguslikku vastust, vaid poliitilist vastust. mina küsin, kuidas teie näete Euroopa kodanike algatust äh, tulevikus, aitäh? Next is Miss um, Intervelt. Äh, Sofi Intvelt, palun yes,. aitäh. Äh, teen lühidalt ja vabandan, et ma ei olnud siin kuulamise alguses, kui esitati Euroopa PNR-i kohta küsimusi. ma arvan, et keegi ei ole kunagi kategooriliselt ei öelnud sellele süsteemile, kuid demokraatias on küsimus protsessis. kõigepealt, kui te pakute välja õigusloome, siis see peab olema õigustatud ning praegu pärast nii pikki arutelusid ei ole me veel näinud tõendeid Euroopa Euroopa Liidu PNR-süsteemi vajaduse kohta. teiseks, äh, harmoneerimine. me teame, et enne kui komisjon hakkas liikmesriikide altkäemaksu maksma selleks, et nad looksid riiklikke süsteeme, oli selliseid süsteeme ainult üks, nii et harmoneerimise argument samuti ei pea vett. samuti tahtsin viidata sellele, et Hollandi äh, valitsus äh, ütles selge ei riiklikule PNR-süsteemile. Euroopa Liidus raha, fondidest rahastatud süsteem on seega selgelt tagasi lükatud. kuidas te kavatsete nüüd siis luua kohustuse eh, eh, et Hollandi parlament peab selle süsteemi heaks kiitma. kui te kavatsete samas suunas jätkata, siis ma kinnitan teile, et ka meie jätkame oma liini, nii et kui äh, me kunagi mingisugusele kokkuleppele jõuame, siis ma soovin, et te jätkaksite sama tugevalt andmekaitse direktiivi suunas tööd, nagu te jätkate PNR-i suunas tööd. see ei olnud tegelikult küsimus, Sofi. see lihtsalt ei olnud küsimus. aitäh. härra Abiels, palun. proua Abiels Äh, vabandust, te jääte mul alati kahe silma vahele. aitäh, lugupeetud volinik. minu põlvkond kasvas üles koos Euroopa Liiduga ja meile räägiti õigustest, heaolust ja sellest, et me jääme alati Euroopa Liidu kodanikeks, kuid nüüd oleme suureks kasvanud ja me ei usu enam neid muinasjutte. Hispaanias tähendab Euroopa Liidu kärpeid, töötust ja ebakindlat olukorda. tuhanded noored on kaotanud lootuse, see on neilt varastatud, neil ei ole enam lootust olla iseseisvad ja leida tööd, nad lihtsalt lahkuvad riigist, sajad tuhanded on juba lahkunud ja paljud teised pakivad kohvreid selleks, et avastada Euroopat paljud Euroopa riigid rakendavad süstemaatiliselt väljasaatmismeetmeid ähm, ühenduse elanikele. eelmisel aastal Äh, väljastati tuhandeid väljasaatmise ordereid ning David Cameron teatas samasugustest meetmetest, mille järgi Ühendkuningriik, Ühendkuningriik saaks sundida äh, kodanikke lahkuma, kui nad ei ole viimase kuue kuu jooksul töötanud Euroopa Liidus ähm, raiutakse sellised põhimõtted direktiividesse, kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiv täpsemalt. see direktiiv on liikumisvabaduse ründamine, mis on aga üks põhiväärtus Euroopa Liidus. kas te jätkate selle direktiiviga, kas te kavatsete seda muuta, kas te kavatsete selle tühistada või kas te jätkate Euroopa Liidu kodanike deporteerimist, see viib äh, suurema ksenofoobiani ning äh, ida ja lääne ning põhja ja lõuna vahelise lõhe suurenemiseni. järgmine kõneleja, suur tänu härra Juncker ütles valimiskampaania ajal, et rändeküsimuste kontekstis on üks tema prioriteetidest äh, asüüli poodlemise vastane võitlus nii-öelda ehk teisisõnu äh, kavatsete astuda vastu sellele, et varjupaiga taotlejad ei taotle esimeses turvalises riigis varjupaika, vaid selles riigis, kus nad saavad ilmselt elamisloa ja kus on tagatud ka perede ühindamine või kus heaolusüsteem on kõige rikkam. toon näite. eelmisel aastal esitati Ita-, Rootsis kaks korda rohkem varjupaigataotlusi kui Itaalias, Saksamaal neli-viis korda rohkem aga Itaalia on samas see liikmesriik, mille läbi jõuab Euroopasse väga suur osa ebaseaduslikke immigrante. selline süsteem õõnestab Dublini süsteemi ja teeb äh, Schengeni süsteemi vastuvõetamatuks ja see paneb ka äh, ebaproportsionaalse sotsiaalse ja eelarvelise koorma nendele liikmesriikidele, kus standardid on äh, keskmisest kõrgemad nii et minu küsimus teile, millised plaanid, kavad on teil selle probleemiga maadlemiseks? probleemiga, mille kohaselt mõned liikmesriigid selgelt on atraktiivsemad kui teised äh, asüülitaotlejatele ja et varjupaiga taotleja de facto tegelikult saab valida seda riiki, kus nad oma taotluse esitavad härra Juncker ütles, et meil on vaja ühtset äh, varjupaigapoliitikat selle probleemi lahendamiseks. aga mida see tegelikult siis tähendab? kas see tähendab ühtseid standardeid, mis on nii poliitiliselt kui ka rahaliselt väga raskesti saavutatavad, kas see tähendab äh, rahalise koorma jagamist või siis sisseränna, rändajate jagamisele liikmesriikide vahel? suur tänu ja järgmisena lõpetuseks proua Kimitši. aitäh, teen lühidalt Äh, väga palju on siin küsimusi erinevate teemade kohta, eriti sisserändajate teema kohta, kuid mind puudutab eriti alaealiste teema, saatjate alaealiste teema ning äh, inimkaubanduse teema ma tahaksin kiiresti esitada ühe küsimuse, mis puudutab Tritoni või Tritoni operatsiooni mõned nädalad tagasi MP Doc Aklase sadamasse saabusid tuhat viissada sisserändajat, Mare Nostrumi operatsioon on nüüd lõppenud ja meil on operatsioon Triton. ma tahaksin teada selle operatsiooni kestvuse kohta, mis peaks ja mis peaks toimuma siis pärast selle programmi lõppemist, kuivõrd rändevood on endiselt väga suuremahulised? suur tänu, Katriina. täielik maraton, härra volinik, ma vist varem ei ole olnud sellisel kohtumisel, kus üle neljakümne saadiku on sõna palunud kakskümmend üks kõnelejat selles viimases voorus, pluss koordinaatorid. ja ma olen veendunud, et kui te mõnele küsimusele täna siin suuliselt vastata ei saa, te kirjutate kindlasti kolleegidele ja vastate kirjalikult. volinik suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt öelda, et tõesti, kui mõni küsimus jääb vastamata, sest et praegu mul on tõesti selline tunne, nagu ma oleks laustule all, ausalt öeldes see kõik on tänane olnud äh, raskem kui kuulamine oli. Äh, need küsimused, mis te olete esitanud, on, on tõesti väga mitmekesised ja ka rasked küsimused ja muidugi on see täiesti õige, et see nii on aga ma üritan siis pihta hakata ja alustan äh, asjast, äh, millele viitasid mitmed kolleegid. kõigepealt ümberasustamise poliitika. ümberasustamise poliitika aluseks on äh, teatud printsiibid ja me kaalume alati kõiki valikuvariante nende inimeste puhul, kes on tulnud ametlikke kanaleid pidi Euroopa Liitu meie poliitika ei luba seda, et Euroopast kujundataks mingisugune kindlus, kuhu keegi enam sisse ei saa, ma tahaksin seda siinkohal korrata. meie prioriteetne poliitika, selle kohta küsiti ka küsimusi. esmaspäeval tuleb selle ko-, osas kokku Genfis, esmaspäeval kohtumine. proua Saraja esitas küsimuse varjupaiga taotlejate kohta Mm, tegelikult äh, ma vastasin sellele küsimusele juba varem täna. nüüd äh, operatsioon Triton, see, mis praegu on käivitatud, selles osas äh, on tulemused seni olnud väga positiivsed, tegemist on seni varjupaigapoliitika ka võrre-, senise varjupaigapoliitikaga võrreldes nii-öelda süvendatud operatsiooniga, meil on nelikümmend seitse äh, otsingu- ja päästeoperatsiooni. Need on operatsioonid, mis on liikmesriikide pädevuses ja seega on hoopis teistsugused operatsioonid kui Euroopa Liidu operatsioonid. proua Hoolmeieri küsimusele ma enne ei andnud täit vastust ja täiendaksin nüüd, et jah, meie prioriteetide seas, see on, millele ta viitas ja me oleme pidevalt aruteludes liikmesriikidega. pidevalt võitleme me radikaliseerumise vastu igal rindel, nii palju kui see on võimalik. kuivõrd mul täna oli võimalus teie poole pöörduda, ütleksin äh, kohe ka välja, et me oleme pidevas kontaktis ka avaliku arvamuse organisatsioonidega. ja me üritame leida viise, kuidas äh, võidelda selle ilmselge radikaliseerumise vastu. härra Engel, suur tänu, et teie rääkisite koostööst äh, volinike vahel. see on tõesti äh, päevakajaline teema. esialgu oli tegemist pilootprojektiga lihtsalt välja selgitamaks, et kuidas asi töötab tegelikkuses. koostöö volinike vahel on äärmiselt kasulik, seni hõõrumisi ei ole olnud ja kui pädevused ka peaksid kokku langema ja see on võimalik, sellepärast et mõned pädevused tõesti kattuvad, siis me oleme leidnud seni siiski teatava moodus operandi, mis on aidanud meil oma tööd ka korralikult teha ja tuleb tunnistada, et kolleegid on mind seni tõesti igati toetanud, see on suisa muljetavaldav. Ehm, nii et, ehm, et selles osas sujub praegu töö komisjonis väga hästi. kahjuks ehm, peame me rääkima ka äh, rändepoliitika negatiivsest poolest ja see inimesed on äh, mõningad tõesti äh, nendes vastuvõtukeskustes ja kinnipidamisasutustes sisuliselt terve oma elu. ma annaksin natukene taustainfot selle kohta, mis Roomas otsustati. mina tervitasin seda Hartumi kokkulepet. miks ta nimi on Hartum, selleks on oma põhjus see ei tähenda sugugi seda, et äh, me sellega kuidagi ähm, sellele pealinnale annaksime äh, mingisuguse legitiimsuse, vaid lihtsalt juhtus nii, et see oli esimene, seal oli esimene kord, kus me sellest rääkisime. meid huvitab sisu tegelikult rohkem ma ikkagi räägin sisust rohkem, me võime siin küll nimesid muuta nii või teistpidi, aga minu jaoks oli tähtis lihtsalt viita selle, viidata sellele, et me kõikide nende maade esindajatega kohtuda saime. ja see oli minu jaoks oluline niisiis. nii et me rääkisime eh, humanitaarsest ja inimlikust küljest ja oluline on see, et äh, Euroopa aitab need maad jalule. ning tähtis on ka see, et need maad andsid meile signaali, et nad on nõus ja valmis meiega koostööd tegema. ma arvan, et Itaalia eesistuja tegi väga head tööd selles kontekstis. härra Aguilar ütles väga olulisi asju. kõigepealt siis otseselt väljasaatmist puudutavalt eelmisel nädalal Strasbourgis äh, juba rääkisime sellel teemal. ja seal ma juba vastasin, et äh, Euroopa õigust tuleb rakendada ning meil on kohustus äh, hoida sellel protsessil pilku peal. aga jah, et iga riik peab oma kohustuste eest ise seisma. järgmine küsimus, viisad siinkohal teeksin ettepaneku, et sellel teemal me võiksime veel kokku istuda. Strasbourgis me ka juba sellest rääkisime põgusalt, aga äh, ilmselt on meil vaja veel lisadiskussiooni sel teemal. nii, kuna ma nüüd kahjuks ei mäleta, teie perekonnanimi Toomas oli vist teie eesnimi ja küsisite Frontexi kohta selles osas ma pean ütlema, et ma ei saanud teie küsimusest õigesti aru. Frontexi kohta saan aga öelda järgnevalt. see programm on olnud edukas, aga loomulikult eh, parendamine igas mõttes eh, on vajalik. Frontex on eh, selline kaitsekilp aga samas eh, on vaja ka näha, et eh, Euroopa piirid peavad olema kaitstud. praktikas eh, muidugi näeb asi välja nii, et Frontex osutab teenuseid, aga samas ka humanitaarabi tagab inimestele nii et Frontex äh, ei tegele mitte ainult äh, ühe ja teise projektiga, vaid äh, tegemist on laiema mandaadiga. nutikad piirid, alguses juba ütlesin selle kohta üht koma teist. et me võtame selle ettepaneku tagasi ja me teeme kõikehõlmava uue ettepaneku. ja ma juba ütlesin ka, et igasugused märkused teie poolt võetakse arvesse ja me võtame neid asju kuulda. ja äh, härra volinik ütleb, et üks hetk veel. ma ei tea, kas proua Fajon küsis veel midagi lisaks siin ei leia kahjuks oma märkmete hulgast, seda ütleb härra volinik. Äh, härra Coelho, teil on õigus. me ei räägi ainult mitte pilootprojektidest siin, vaid äh, tegemist on äh, teise faasi lõpuga. meil on vaja nüüd äh, oodata ära see äh, uuring, millega praegu just tegeletakse. Sylvie Kiu ja inimkaubanduse vastu võitlemine ning koostöö kolmandate riikidega ma arvan, et inimeste kaubitsemise vastu võidelda äh, ei saa ja nende organisatsioonide vastu, kes sellega tegelevad, ei saa võidelda äh, ei, äh, siis, kui me tegeleme sellega ainult üksikutes riikides. kõikide riikide kaas-, koostöö on siin vajalik, sealhulgas, hulgas ka mm, transiitmaade oma sellepärast et eh, inimestega kaubitsemine ohustab ka transiitriikide stabiilsust. Eva Jolie eh, küsimusele vastates ma tahan öelda, et ma kindlasti mingisugust eh, Euroopa ümber müüride ehitamist ei toeta. ning härra Cameroni väljaütlemise suhtes mina siin oma seisukohta praegu ei ütleks välja. härra Cameron rääkis äh, Euroopa äh, kodanikest äh, ja immigratsioonist just Euroopa riikidest ja mitte kolmandatest riikidest pärit immigrantidest. nii et Euroopa sees ei saa ju rääkida kodanikest kui immigrantidest või sisserändajatest. ja kindlasti te kolleegidega olete ka seda arutanud. Äh, Dublini kohta igapäevaselt näeme me praegu, kuidas see süsteem töötab. Äh, Dublini süsteem on praegu seire all, äh, artikkel kolmkümmend kolm, selle toimimise parendamine on meie jaoks kõige olulisem. aga sellest hetkest alates, kui praktikas nähakse, et äh, Dublini süsteem ei tööta õigesti, kui neid, äh, neid eesmärke ei täideta, mida see süsteem on täit-, täitma pidanud algselt, siis on vaja see süsteem üle töötada. aga seda saab teha ainult siis, kui me teiega koostöös seda, äh, selle ette võtame. edasi, romide küsimus Äh, romid ei ole äh, mitte migrandid, vaid need on Euroopa Liidu kodanikud. ja ma arvan, et see juba vastabki äh, teie küsimusele. edasi Euroopa kodanike algatus. härra Timmermans on selle eest vastutav. aga tõsi on ka see, et see on seotud üldse Euroopa kodakondsuse kui sellisega ning äh, Euroopa kodakondsus on ka meie pädevusalas praegu. viimasel hetkel tuli see kuidagi minu portfellile juurde ja ma pean siinkohal ka kinnitama, et ma seda olulist teemat Euroopa Liidu kodanikuks olemine, äh, ma selles osas ei ole väga detailselt veel suutnud tutvuda mm, kogu selle temaatikaga. ma tean, et see on tähtis teema, aga ma pean siin veel detailsele silma vaatama. ja siis edasi PNR. jah, siin ka öeldi, et me oleme juba sellest palju rääkinud täna. kahju, et ei olnud sel hetkel küll kohal. ma ütlesin, et meil on vaja Euroopa ülest PNR süsteemi proua Spinelli selle kohta küsis ja mina ütlesin ka, et meil on seda vaja. kuidas see aga toimib ning kuidas see praktikas äh, põhiõiguste kaitsega ühtib, on muidugi küsimus, mida me võtame väga tõsiselt ja me peame äh, sellega tegelema, äh, seadma sisse sellised eeltingimused, et põhiõiguste kaitse on selle süsteemi raames ka tagatud ja te siis ka teate, et äh, me peame äh, nendest kohustustest kinni. proua Tšinitsi veel kord Triitoni kohta. Triiton ei asenda mitte äh, Mare Nostrumi programmi. Triitum toetab liikmesriikide tegevusi piirikaitsel. me räägime siin algatustest ja liikmesriikide poliitikast, liikmesriikide vahel peaks olema solidaarsus. aga rändepoliitika süsteemi toimimine ei ole väga hea, kui liikmesriikide vahel ei ole solidaarsust. mineviku haavad riikidevahelistes suhetes ning see, et äh, kohustused lükatakse ühe riigi kaelast teise kaela, see ei tööta. meil on vaja solidaarsust äh, ja riikide vastutust äh, käsikäes. see algatus, mis praegu nõukogus on, et igaüks omaenda solidaarsust näitaks ülesse, on süsteem, mis praegu ellu kutsutakse. Euroopa panuste solidaarsust tuleb jälgida ning põhiõigusi kaitsta, aga ka need, keda kaitsta vaja on, äh, need on inimesed, kes Euroopasse on sisenenud volinikud on mulle viidanud, et härra Jacques Barro suri täna hommikul. ta oli kahe tuhande neljandast kahe tuhande üheksanda aastani siseasjade volinik, nii et mm, me sooviksime protokolli sisse viia, et mälestasime teda. ja võib-olla saate samuti omalt poolt paar sõna öelda. ma arvan, et pärast neljakümne kuuele küsimusele vastamist on äh, loogiline, et kõikidele küsimustele täpselt ei saanud rahuldavat vastust, kuid tegemist on ainsa volinikuga, äh, kes on eksklusiivselt meie komisjoni pädevuses. me kavatseme edaspidi seega kohtuda äh, volinikuga keskendudes eh, erinevatele küsimustele nagu PNR, arukad piirid, eh, sisseränne Vahemere piirkonnas, nii et kavatseme keskenduda edaspidi konkreetsetele eh, küsimustele, nii et saame ka detailsemaid vastuseid ja paremat dialoogi edendada. ma arvan, et väga oluline on seda teha, kuid samas arvan, et väga oluline on, et äh, uued liikmed ning juba selles valdkonnas kogenud liikmed saaksid esimese sessiooni jooksul käsitleda iga teie portfelli aspekti. seega ma ei vabanda selle maratoni eest, vaid ma arvan, et oluline oli seda teha. ma lubasin kuulamisel et äh, korraldame kuulamisi ja loodan, et äh, parlamendisaadikud on rahul, et nad said ka oma küsimustele vastuseid. loomulikult järgmisel kohtumisel keskendume ainult ühele konkreetsemale teemale. tahtsite vist midagi veel öelda? tahtsin öelda, et eelistaksin temaatilisi kohtumisi, mis oleksid äh, sisulisemad ja see oleks ka mulle kasulikum. jah, muidugi tänan äh, komisjoni liikmeid ja koordinaatoreid küsimuste eest ja tänan ka neid, kes ootasid oma vastused ära, peale Fiolani. aitäh, kolleegid, et olite kannatlikult ja isegi need, kes ei saanud täna oma küsimustele vastuseid, aitäh, et olite kannatlikud ja distsiplineeritud, kuid äh, meil ei olnud piisavalt palju aega. mul oli väga hea meel, et äh, iga liige sai esitada küsimusi ja sai ka vastuseid, hoolimata sellest, et võib-olla need ei olnud need vastused, mida nad oleksid oodanud. aitäh, volinik, et tulite siia ja osalesid, osalesite sellel kohtumisel. Um, kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine punkt on menetluslikud tagatised kriminaalmenetluse raames kahtlustavatele või süüdistavatele alaealistele. ma vabandan, et äh, Ehm, on see asi natukene jäänud ajakirjas, ajakavast maha. novembris kaks tuhat kolmteist esitas Euroopa Komisjon ettepaneku direktiivi vastuvõtmiseks menetluslike tagatiste kohta kriminaalmenetlemise raames kahtlustavatele või süüdistavatele alaealistele, see on osa menetluslike tagatiste paketist, millega tahaks siis süüdistuse saanud või kahtlustavatele parandada nende õiguste kaitse. eelmise mandaadi ajal märtsis kaks tuhat neliteist ähm, oli libes tutvustusel komisjoni töödokument ja nõukogu võttis oma üldsuunised vastu kaks tuhat neliteist. meie Äh, raportöör on proua Katrina Kinnitši, kes on ähm, kaheksanda mandaadi ajal raportöör. üheteistkümnendal novembril oli meil väga huvitav kuulamine selles küsimuses ja see tõesti oli väga-väga põnev. proua Kinnitši esitab täna oma raporti eelnõud ja annangi teile kohe sõna ja pärast seda saavad sõna siis variraportöörid ja vabandan veel kord, et oleme ajakavast maas. Katrina, palun. aitäh, esimees. kõigepealt pean ütlema, et et mul on eriti hea meel, et sain selle teema enda valdusse, see oli siis esimene raport libe komisjonis minu jaoks, sest tegemist on teemaga, millega olen tegelenud väga pika aja jooksul Itaalias. kõigepealt äh, noorte prokurörina ja siis ka vastava ameti eesotsas olles. minu praktiline kogemus selles valdkonnas on olnud kasuks direktiivi läbivaatamisel, sest see juhtis mind kompassin eesmärkide poole ning aitas mind erinevate kaalutluste vastuvõtmise puhul. ma usun, et siin on kaks põhilist eesmärki ja nõudmist Äh, millele direktiiv püüab leida vastuseid, kõigepealt täielik õiguste tagamine noortele, alaealistele ning teiseks ähm, kriminaalmenetluse sätete ühtlustamine kõikides liikmesriikides. tegemist on kriminaalmenet-, võrdluse eh, käsitlemisega objektiivsest ja eh, erapooletust eh, perspektiivist lähtuvalt. see funktsioon ei muutu olgu siis tegemist alaealisega või haavatava süüalusega ning praegune direktiivi ettepanek pakub välja erinevaid garantiisid selle saavutamiseks. Te tuletasite ise ka meelde, esimees, et see direktiiv koos teiste õigusakti ettepanekutega, mis on praegu arutlusfaasis, moodustab laiema paketi mille võttis äh, vastu nõukogu kahe tuhande üheksandal aastal ning muuhulgas on selle eesmärk äh, vastastikune kriminaalotsuste tunnustamine ning õigusruumi ühtlustamine selle kallal töötatakse siis erinevates formatsioonides. mina pean ütlema kõigepealt, et vastavalt erinevatele paketi direktiividele Ehm, võrreldes erinevate paketi direktiividega võib käesolev direktiiv äh, tunduda piiratuna, sest see keskendub ainult noortele, kuid samas eh, on direktiivi kohaldamisala väga lai, sest erinevalt teistest meetmetest, mis on eh, ühele teemale keskendunud ja puudutavad ainult mm, teatud menetluslikke aspekte, keskendub käesolev direktiiv tervele eh, reale õigustele, mis puudutavad alaealisele, alaealist, mis puudutavad alaealisi ning tegemist on ühtse struktuuriga, mis hõlmab miinimumnorme, mis on omavahel ühendatud ning kohaldatud alaealiste spetsiifilistele nõuetele. nii et tegemist on olulise sammuga edasi äh, õigusmudeli ülesehitamise suunas mis on praegu puuduv Euroopa Liidus, eh, nagu esimees ka juba ütles siin tahaksin kõigepealt öelda, et me teame, et meil on erinevad õigusnormid ja igal aastal on tuhandeid alaealisi, keda kes on ähm, kriminaalmenetluse all ning siin püütakse õigusakte ühtlustada selleks, et ületada erinevusi liikmesriikide vahel. mina leidsin, et eelneva raportööri poolt välja töötatud ettepanek oli väga hea ning äh, olin nõus selle üldise ülesehitusega ning sisuga. töötades seda direktiivi välja, olin veendunud, et tegemist on olulise sammuga selleks, et tagada eh, kriminaalmenetluse all olevatele alaealistele kõik õigused. nüüd, kui lähme sisulisema arutelu juurde, siis üks eh, pealmisi ettepanekuid komisjoni poolt oli eh, avo-, advokaadi kohalolu tagamine ja see ei ole mitte ainult väga hea otsus, vaid ka vajalik, sest äh, kaitse olemasolu on strateegiline samm ja mitte ainult äh, kriminaalmenetluse raames, vaid see tagab ka kõikide muude alaealiste õiguste kaitse. ma tahaksin siin rõhutada veel individuaalset hindamist iga alaealise puhul, alaealise osalemine menetluses ning ka äh, spetsiifilise koolituse äh, tagamine kõikidele menetluses osalevatele osapooltele ning siin on olulised ka sätted, mis puudutavad eh, isikliku vabaduse piiramist, mille alusel eh, peavad lapsed olema eraldatud eh, täiskasvanustest, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik või soovitav ning siis äh, tuleb teistmoodi toimida. Need sätted, äh, neid ma kõiki toetan, püüds, püüan siin äh, lühidalt teha, tegin siiski muudatusettepanekutes ettepanekuid, mis püüdsid tugevdada ja laiendada juba ette nähtud garantiisid Äh, esialgse ettepanekuga võrreldes tahtsin meelde tuletada, et äh, tahtsin laiendada artikkel kahe äh, reguleerimisala, et Äh, need, äh, et sellel juhtumil, äh, sellel juhul, kui kuritegu pandi toime enne kaheksateistaastaseks saamist, võiks laiendada menetluslikke tagatisi kuni kahekümne ühe aastaseks saamiseni. seega Nende laiendamisettepanekute hulgas, mis puudutab ka muid õigusi, tahaksin meelde tuletada eh, neljakümne esimest, neljakümne teist ja neljakümne kolmandat meed-, muudatusettepanekut eh, ehk no alaealiste kaitset eh, ja siin püüan tagada, et kinnipidamisasutuste nõuded oleksid, oleksid nõuetele vastavad ning äh, äh, alaealiste õigused oleksid kaitstud. ja see nõuab äh, äh pistelisi sõltumatuid kontrolle. ning püüan äh, tõesti lühidalt teha artikkel kolme puhul püüan sisse viia viidet alaealise ea kohta. artikkel viis ja kohustus ähm, äh, määrata kindlaks asjakohane mm, täiskasvanu. siin on vaja ette näha äh, täiskasvanu, kellele viitab alaealine ise, kuid kelle vastutust kinnitavad ametivõimud või on tegemist siis ametivõimude poolt kindlaks määratud täiskasvanuga, kelle vastutusega äh, alaealine ise nõus on. meil on siin veel kaks väikest täpsustust, kõigepealt uue lõike sisseviimine kaheteistkümnenda artikli lõppu, mis puudutab äh, vabaduse võtmist ning arreteerimist, äh, mida ei ole algses artiklis ning ka paketis, paketi teistes direktiivides ette nähtud äh, õiguste kaitse. ma tänan esimeest Eh, sellest, et eh, ta on eh, seda teemat soovinud käsitleda ning et ta on selle raporti minule usaldanud ning tänan ka kõiki kolleege sellest, et nad on mind kuulanud ja et nad soovivad osaleda selles arutelus, mis puudutab meile nii olulisi inimõigusi. suur tänu, Katriina just nii ongi alati kõige parem, kui kolleegil, kes raporti äh, koostab, omab ka taustteadmisi. ma olin üheteistkümnendal novembril sellel kuulamisel kohal ja ma ei taha küll äh, tagant kiirustada seda raporti, sellepärast et see on huvitav valdkond, nii nagu ka see kuulamine ja tega-, tõesti, ma olen väga ebamugavas olukorras praegu. volinikuga läks nii kaua, see oli mõneti ilmselt ka vältimatu ja nüüd pärast seda on tulemas veel kinnine koosolek nii et äh, ma tahaksin äh, natukene infot selle kohta, millised variraportöörid sõna soovivad, härra Tšaki eh, tahab sõna ja kõik loomulikult saavad sõna, aga kes veel soovib sõna, variraportöörid või kolleegid, andke palun märku. Laura on chat, äh, variraportöör, Silvi saab ka kindlasti sõna ja nii edasi. kas ma võiksin nüüd siis selle nimekirja lukku panna? ja härra Tšaki saab kõigepealt sõna Rahvapartei variraportöörina, palun. ja üritage teha kokkuvõtvalt, tõesti lihtsalt väga kahju, aga, aga ajaga oleme me plindris. suur tänu, härra esimees, kui lubate, räägin emakeeles, ungari keeles, ütleb kõneleja no ma tahaksin äh, kõigepealt äh, seda raporti eelnõud äh, siinkohal tervitada, see on väga hästi koostatud ja üldiselt on kokkulepe fraktsioonide vahel saavutatud selles osas, et, et me oleme sellest raportist kõik väga huvitatud, huvitatud sellest, et, et see oleks ähm, kõrge kvaliteediga. me tahame ju kõik lastele valmistatavat traumat vältida või selle mõjusid vähendada ja seega ka Ehm, on see teema meile südamelähedane. teinekord muidugi alaealiste puhul on väga raske üldse ehm, ilma igasuguse dokumentatsioonita välja selgitada, kui vana laps on, kas ta on ehm, nõks alla kaheksateistkümne või üle. ja parim lahendus oleks see, kui me lihtsalt eeldame, et laps on äh, alla kaheksateistkümne. arvestades seda, et äh, lapsed on tõesti väga haavatavas olukorras ja et äh, iga isiku puhul tuleb äh, isiksusepõhine analüüs läbi viia, me peame arvestama, kui küps on laps, milline on tema taust, sotsiaalmajanduslik taust, perekondlik taust, selle kõigega tuleks arvestada kuigi me oleme selle protsessi alguses, arvame, et järgmise sammuna peaks hakkama siis esitama muudatusettepanekuid, neid koostama ja ma olen veendunud, et koos raportööri ja teiste kolleegidega õnnestub meil ähm, läbirääkimistele minna nõukoguga väga headelt positsioonidelt. meie eesmärk on äh, laste õigusi kaitsta nii palju kui võimalik kogu selle protsessi jooksul ja see eesmärk koondab meid kõiki. suur tänu ja suur tänu, et tegite ka nii lühidalt, see on tõesti äh, väga teretulnud, ma olen väga tänulik. EFTD äh, fraktsiooni variraportöör on Laura Ferrara. aitäh, esimees, aitäh, proua Kinnitši. õnnitlen teid selle pädevuse eest eest äh, ja selle tähelepanu eest, mida te pöörate nii olulisele teemale. ma olen täiesti nõus selle raporti sisuga ning mul on hea meel, et neljateistkümnenda ähm, muudatusettepanekuna on laiendatud kahekümne esimest ähm, põhjenduspunkti, et äh, kohal ei pea olema mitte ainult kaitsja, vaid ka vanemliku vastutusega isik, mis äh, tähendab äh, laiemat alaealise kaitset mul on hea meel ka individuaalse hindamise üle või menetluslike garantiide laiendamist kuni kahekümne ühe esimese eluaastani ning ähm, seega on mul väga hea meel selle raporti üle ja ma tänan teid selle eest. Silvi Ivan, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen ka nii lühidalt kui võimalik, ma tahtsin lihtsalt tänada varirap-, meie raportööri äh, ma vaatasin selle raporti läbi, see on väga ilusti kirjutatud, eesmärgiks on tõesti laste õiguste kaitse nii palju kui võimalik ja eriti mulle meeldib see, millele ka raportöör viitas, see artikkel kolm, nimelt et kui me ei tea täpselt, kui vana laps on, otsustame me kahtluse kõrval lapse kasuks, see on minu meelest väga teretulnud, seda tuleks, seda põhimõtet kaitsta ja ma arvan kindlasti, et me võtame selle raporti ühel hetkel suure häälteenamusega vastu ja saame niimoodi laste õiguseid kaitsta suur tänu. endiselt parlamendi asepresidendilt väga asjakohane märkus. ma lihtsalt tahtsin Silvi üks hetk ka saada maha öelda selle, et te enne olite asepresident parlamendis aga muudatusettepanekute tähtaeg on muutunud, see on kuues jaanuar nüüd, nii et tuletan kolleegidele seda lihtsalt meelde, kui te tahate muudatusettepanekuid esitada. aga nüüd ma tahtsin Antoanilt, sekretäriaadi liikmel natukene äh, abi, kui palju meil aega täpselt ongi, sest et äh, halvasti on natukene jah, et kas komisjon ja nõukogu ka sõna saaksid veel nii halvasti ikka ei ole, jah. no nii halvasti ei olegi, ütleb härra esimees. siis saab sõna ka komisjon. no minutiks. no üks minut. no hea küll, paar minutit, aga komisjon, palun keskenduge palun Katriina poolt välja toodule, kui võimalik suur tänu, härra esimees, komisjoni nimel ma tahaksin raportööri tänada selle raporti eelnõu eest. see kindlasti sillutab tee edasiminekuks selles küsimuses, me tõesti hindame seda ka kõrgelt, seda raportit, sellepärast et see säilitab komisjoni esialgse ettepaneku ambitsioonikuse ja läheb isegi kaugemale meie poolt välja joonistatud õigustest, ma ei äh, laskusin detailidesse, aga proua Kinnitši raportis on välja toodud kõige olulisem meede, nimelt see, et ähm, äh, lastele tuleb tagada kohustuslikus korras äh, õigusabi ja selles osas ma paluksin teil mitte seda ettepanekut lahjendada nüüd eh, erandid, eh, lapse huvidega arvestamine, juhtumipõhine lähenemine, see kõik on väga huvipakkuv selleks, et vältida proportsionaalsuse kriteeriumeid, mis on liiga ähmased ja laialivalguvad. ja lõpetuseks, härra esimees, komisjoni nimel ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme valmis tegema tihedat koostööd raportööri ja libe komisjoniga selleks, et eh, triloogiks oleksime me kõik valmis. suur tänu, suur tänu Äh, ka sellest, et tegite lühidalt ja Itaalia eesistuja, palun, härra Mattias. aitäh, esimees, aitäh ka raportöörile selle raporti eelnõu eest, mis pälvib meie täielikku huvi. ma usun, et nõukogu nimel saan kinnitada, et need eesmärgid, mis raportöör välja tõi ja millest ta lähtus oma raportis, on needsamad, millest lähtus ka nõukogu. püüame leida tasakaalu garantiide tugevdamise vahel äh, alaealiste osas ning teisalt kriminaalmenetluse eesmärkide rakendamise vahel, sest tegemist on alaealistega, kes on toime pannud kriminaalkuriteo, kuid samas tuleb silmas pidada ka ohvreid, mis puutub nendesse konkreetsesse, konkreetsetesse punktidesse, mis välja toodi, siis ma siin põhjalikumalt neid lahkama ei hakka ka juunikuus äh, tegeles nõukogu juba ähm, ähm, äh, õigusabi küsimusega ja äh, ka juhtumipõhise analüüsiga, siin võime tõesti leida üh-, üksmeele. siin mm, kuivõrd lähtume tõesti ühistest põhimõtetest, siis peaks meie töö üsna lihtne olema. ajakava osas soovis Itaalia eesistuja enne läbirääkimiste algust parlamendiga jõuda teatud kokkuleppeni, kuid äh, ei ole jõudnud seda teha, samas tagame parlamendile täieliku toetuse nõukogu poolt praeguses faasis äh, Mm. ja loodetavasti õnnestub kõikidel delegatsioonidel jõuda tekstiversioonile, mis oleks sobiv kõikidele institutsioonidele, aitäh! suur tänu! olen juba öelnud maha uue muudatuse esit-, muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja sellega võime selle teema vist lõpetada. suur tänu, kallid kolleegid. nüüd kolleegid, ma ei tea, kuidas meil õnnestus tõesti äh, ajakavas justkui nüüd järsku uuesti püsida. seitseteist nelikümmend viis on kell, äh, mõni minut üle. Äh, läheme siis kinnise kuulamise juurde, nii et kol-, need, kellel ei ole õigust siin kinnisel koosolekul osaleda, lahkuge nii kiiresti kui võimalik saalist